Translation is correct. tõlge on olemas. Should be okay. I think it's okay, yes. <clears throat> Otwieram popołudniowe posiedzenie podkomisji praw człowieka. Niisiis, jätkame pärastlõunase töökoosolekuga inimõig-, õiguste alamkomisjonis ja tervitaksin siin härra Matvei Popovskit, kes on Euroopa Välisteenistuse asepeasekretär ning tema tutvustab meile inimõiguste alase poliitika läbivaatamist ning Euroopa demokraatia sihtkapitali loomist. ning ta räägib meile siis äh, selles valdkonnas tehtud edusammudest. tahaksin teid siin tervitada ja samas ütelda ka, et tegemist on juba teise korraga, mil te siin viibite ja samuti täna siis äh, koosolekul te tutvustate meile sihtkapitaliga äh, seonduvat äh, sõna saate teie ja ka teised, aga meil on päris vähe aega, nii et tegelik sisuline arutelu leiab aset siis, kui kõrge esindaja Katrin Ashton tutvustab seda projekti detsembrikuus Strasbourgi täiskogul. kahekümne seitsmendal novembril kohtusime me proua Veronika Arnoga, kes on äh, inimõiguste ja demokraatia ametist äh, ning ta tutvustas meile laiendatud juhatust, äh, töökorda ning sihtkapitali puudutavat dokumentatsiooni. samuti oleme me saanud teavet selle kohta, et peamised peamiseid äh, aspekte selle sihtkapitali tõstu tutvustatakse äh, detsembri täiskogul ning Katrin äh, Ashton siis kinnitab ära avalduse ning lisaks sellele leiab ka meie alakomisjonis aset põhjalikum arutelu ning see arutelu toimub kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel poolel. sellises töökorralduses leppisime me kokku eelmisel koosolekul. praegu aga huvitab meid see, milline on praegune olukord, kui kaugele on jõutud konsultatsioonide käigus, mis aset leidsid. ja mis hakkab edasi saama. vastavalt kahekümne seitsmendal novembril vastu võetud otsusele proua Barbara Lockmiller, arvestades härra Huviti arvamusega, kes on raportöör, ta saatis Catherine Ashtonile kirja, mis sisaldas tervet rida soovitusi ning need soovitused puudutavad inimõigusi Äh, tsiteeriksin sellest äh, ühte juppi, sellepärast et äh, tegemist on äärmiselt olulise infoga meie koosoleku jaoks. muidugi mõistes, et kirja ei peaks mingil juhul pidama Euroopa Parlamendiga konsulteerimise asenduseks, tegemist on lihtsalt ettevalmistava töö ühe etapiga. komisjoni liikmed soovivad seega saada kõige hiljutisemat teavet Euroopa demokraatia sihtkapitali kohta. härra Sikorski, Poola välisminister, oma kõnes äh, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonis ütles, et ta on veendunud, et poliitilise konsensuseni jõutakse detsembrikuus ja seega ma tahaksin teilt küsida, kas teie meelest meie saame omalt poolt ka sama optimistlikud olla, kas neil lootustel on mingit alust. samuti me tahaksime teada, millised on järgnevad etapid sihtkapitali loomisel Äh, annan sõna nüüd teile ja palun tutvustage meile seda instrumenti. suur aitäh, lugupeetud esimees. ja suur aitäh selle eest, et olete te mind kutsunud inimõiguste alakomisjoni koosolekule kui lubate, siis ma võtan sõna inglise keeles, sellepärast et kõik mu dokumendid on äh, inglise keeles ning lisaks sellele on parlamendil ka suurepärased tõlgid, kes äh, tulevad suurepäraselt toime sellega. Uh, ma tahaksin äh, tutvustada teile, kui kaugele me inimõiguste eh, valdkonna läbivaatamisega oleme jõudnud, protsess on üsna keeruline, aga proua Ashton planeeris, et ta eh, esitab oma mõtted detsembri täiskogul, räägib inimõiguste tulevikustrateegiast, räägib demokraatia tulevikustrateegiast ning eh, see arutelu toimub kolmeteistkümnendal detsembril. me kõik teame kogu seda lugu. see aeg, mille me kulutame ettepaneku ja arvamuste vahetuse ettevalmistuseks oli suhteliselt pikk, seda oli vaja selleks, et kõikide osapooltega läbirääkimisi pidada. algusest peale on ka parlamendisaadikud hõlmatud sellesse tööle, näiteks ähm, Troa eh, endine, mm, endine juht eh, tuli välja soovitustega Eh, mis puudutasid seda läbivaatamisprotsessi. meil on olnud väga palju mitteametlikke kohtumisi eh, parlamendiliikmetega, eriti on need olnud toimunud eh, viimastel nädalatel, te ka viitasite nendele, oleme teinud tihedalt tööd proua Lohbilleri ja Macmillan Scottiga. ja kõrge esindaja loodab, et ta Eh, saab oma ideed ametlikult paberile eh, selle poliitika läbivaatamise kohta kaheksandal detsembril. nii et enne plenaaristungit on võimalik läbi viia laiem arutelu, nii nagu otsustas esimeeste konverents. Mustandis on tõstatatud olulisi punkte, neid, mida ka teie olete välja toonud erinevates kohtumistel. näiteks mm, räägitakse eh, väga selgelt, et inimõigused on universaalsed, jagamatud, räägitakse liikmesriikide rollist, eh, öeldakse, et inimõigused peavad olema kõikehõlmavaks strateegiaks räägitakse kodanikuühiskonna olulisest rollist tuuakse välja ka erinevad meetmed, mille kaudu eh, inimõigused süvalaiendatakse Euroopa Liidu valikuprotsessidesse. ja ma tean, et te olete seda punkti väga tugevalt rõhutanud selles osas, et meie diplomaadid peaksid saama selle osase koolituse, et nad oleksid väga tähelepanelikud, kui nad töötavad delegatsioonides erinevatel maadel. ja kõik see, mida ka tõi välja esimees, ei ole aseaineks konsultatsioonidele parlamendiga. me ootame ka teie poolt tulevaid raporteid Äh, härra Hönneri raport, mis puudutab äh, äh, inimõiguste poliitikat ja meetodeid, mida kasutatakse ja kahtlemata oluline on terve inimõiguste strateegia läbivaatamine iseenesest. me oleme töötanud käsikäes liikmesriikidega, kevadel me arutasime seda teemat nõukogud, oleme arutanud seda asja ka poliit-, julgeolekupoliitika komitees ja detailsem arutelu on toimunud töögruppide tasemel. nii et ministrid on saanud öelda välja oma arvamuse. kodanikuühiskond on andnud oma väärtusliku panuse kõigepealt kahe tuhande kümnenda aasta eh, vabaühenduste soovitused, mida ma juba nimetasime, me oleme pidanud eh, kodanikuühiskonna eh, selliste katusorganisatsioonidega eh, konsultatsioone ja järgmine Vabaühenduste Foorum tol, toimub, kui ma ei eksi, siis järgmisel nädalal. ja lõpuks eh, komisjoni teenistustega alati alles on arutelud käimas. see puudutab neid valdkondi, mis jäävad komisjoni pädevusse, näiteks TG eh, eh, siseasjad, TG just ja nii edasi, eh, nendega me peame alles arutelusid. see konsultatiivne protsess intensiivistub ja jõuab lõpule pärast seda, kui on toimunud arutelu parlamendi täiskojas. ja nüüd see kiri mille eh, saatis eh, proua Lohpiiler ja Ahveti eh, eh,, Ahveti esimees eh,. ka need mõtted on nüüd võetud sisse eh, sellesse aruandesse, mida proua Ashton teeb detsembris täiskogu istungil. ja nüüd siis mõni sõna ka Euroopa demokraatia sihtkapitalist me oleme teinud ära üsna palju tööd, me saame eh, me oleme üsna ühele meelele jõudnud komisjoni ja liikmesriikidega oma ettepaneku suhtes. muidugi on võimalik jõuda liikmesriikidega eh, kokkuleppele poliitilisel tasemel, et see juhtuks sel aastal võib-olla juhtub see esimese ülemkogu äh, kokkukuhtumise ajaks, sellepärast et liikmesriikidel on veel jäänud küsimusi, seal ei ole midagi dramaatilist, nii et ega me väga ei kiirusta, aga me tahame kõik äh, probleemid ära lahendada, nii et me jätkame seda tööd järgmisel aastal. ja me tahaksime äh, sihtkapitali Äh, luua kahe tuhande ühek-, äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta keskel. me mm, oleme olnud raportööridega äh, koo-, võt-, me võts-, oleme võtnud ühendust raportööridega, kes seda teemat käsitlevad, nii et, et tuleksid soovitused nõukogule ja loomulikult eh, kõik, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, siis selle puhul kehtib eh, parlamendi demokraatliku kontrolli põhimõte. ning me tahaksime selle temaatika teile, seda temaatikat tutvustada üheskoos komisjoniga. see sihtkapital on tegelikult eh, niisugune fond, kuhu panustavad nii liikmesriigid kui Euroopa Liit. loomulikult on tal oma juhtstruktuur ja e, sinna kuuluvad ka esindajad Euroopa Parlamendist liikmesriikides ning e, nendel on strateegiline poliitiline kontroll e, selles osas, kuidas sihtkapital töötama hakkab. ei ole tegemist mitte uue finantsinstrumendiga, ei ole tegemist ka uue institutsiooniga, tegemist on ikkagi mm, sihtasutusega, mis mahub Euroopa Liidu raamistikku. mandaat on antud eh, demokraatiaga mm, tegelevatele mm, inimestele. Käti Ashton nimetab seda demokraatia süvendamiseks eh, eh, lähiümbruses see on üks osa Euroopa naabruspoliitikast. nii et, et mingisugust formaalset asutust nagu aasta lõpuks ei jõuda, aga <clears throat> niisugune plaan meil on. <clears throat> suur aitäh, lugupeetud äh, peasekretär, ma tahaksin üle kinnitada, et kaheksandal detsembril välisasjade komisjoni koosolekul korraldatakse arutelu äh, praegu äh, töös oleva raporti kohta ning äh, siis avaneb hea võimalus aruteluga jätkata. kaks saadikut soovivad sõna, härra Heut, palun kõigepealt. ma tervitan, et ähm, meil on täna siin külaline, kes räägib meile, kuidas eh, toimub see, eh, selle temaatika läbivaatamine. mulle tundub, et eh, täiesti õigustatult võib öelda, et selle protsessi puhul on puudunud selgus ja see on teinud asja keeruliseks aga me elame seal, kus me elame. ja tegelikult meie oleksime tahtnud sellist protsessi, mis ei oleks olnud bürokraatlik, vaid mis oleks tõepoolest püüdnud arendada dialoogi inimõigusorganisatsioonidega. see oleks olnud suureks motivaatoriks, aga tunnistagem siiski, et eh, see selguse puudumisest meil kellelgi kasu pole olnud proua eh, Lohpiiler eh, saatis eh, poliitiliste fraktsioonide nimel kirja, mina olin ka selle kirja koostamises hõlmatud ja see tõepoolest väljendab meie alakomisjoni arvamust. ning vaatame, millest siis räägitakse detsembrikuisel täiskogu istungil ning ma tahaksin öelda veel, et Eh, siiani selle läbivaatamise eh, osas on tegeldud protsessiga, mitte sisuga. ja ma arvan ausalt öeldes, et eh, me peame ikkagi nüüd koondama tähelepanu sisule, sest me väga sageli ei vaata läbi inimõiguste vallas tehtavat tööd ning praegu on võimalus Äh, uurida, äh, kuidas Euroopa Liit austab inimõigusi rahvusvahelisel tasemel ja meil on vaja nende protsesside üle arutleda. ja vaatame siis, kuivõrd detailseks on mindud selles dokumendis, millest praegu räägiti. nüüd mõni sõna sellest kirjast, mida proua Lohpiller saatis ja siin viidatakse ka eh, erinevatele raportitele, ka minu raportile ning eh, ma tõepoolest loodan, et me saame teavet nüüd absoluutselt kõige kohta, mis toimumas on, kõikide nende protsesside kohta, mida inimõiguste läbivaatamine puutub, puudutab, mis aga konkreetsed eh, siis ma tean, et proua äh, Ashton tegeleb väga paljude teemadega. ja ma loomulikult mõistan, et äh, kui tal on oma eriesindajad, siis äh, ta kasutab ka nende käsi, kuid ma ei tahaks, et tema tegevusvaldkonnad muutuksid väga laiaks siiski on olulised, et oleks paika pandud prioriteedid erinevad, äh, erinevates poliitikavaldkondades välisteenistuses. me tõepoolest tahaksime, et oleks eriesindaja, kes nõustaks proua Ashtonit rahvusvahelise õiguse vallas et libe oleks hõlmatud Eh, nendes küsimuses, mis puudutavad rahvusvahelist eh, kriminaalkohust, et oleks hõlmatud spetsialistid, kes tunnevad erinevaid maid. nüüd teiseks, eh, mis puudutab seda dokumendi projekti, siis on täiesti selge, et parlament tahaks et oleks rõhutatud just nimelt suuremat läbipaistvust ja kahtlemata ka parlamendi enda rolli. oluline on, et, et mõned arutelud toimuksid kinniste ukse taga eriti nende maade puhul, kus toimuvad rängad inimõiguste rikkumised, sest et teemad on väga eh, tundlikud, aga siiski me peame kõik vastutama oma tegude eest ja me peame andma aru selle eest, mida me teeme. inimõiguste dialoogid, need on olulised. aga neid on ka kritiseeritud sellepärast, et nad ei süvalaienda inimõigusi e, ning on vaja hinnata neid dialoogi, meie peame ütlema oma sõna sinna sisse. ja need dialoogid võib-olla ei ole kõik väga hästi välja kukkunud nüüd härra Popovski siin juba viitas sellele, et liikmesriikide roll peab äh, tugevnema ja ma arvan tõepoolest, et see on oluline ja et seda on ka heauskselt tehtud, kuid äh, parlament tegelikult vaatab, millised on need mehhanismid, kuidas see toimub, kas me ütleme siis niimoodi, et meie liikmesriikidena äh, austame täielikult inimõigusi ning äh, sellepärast saame me ka tugevdada inimõigusi maailma tasemel, aga millised on need mehhanismid, kus me siis ristikese teeme, kas tegemist on interaktiivsete mehhanismidega või kuidas see hakkab kõik käima? ja siis lõpuks proua Koomes, ta just istus siin minu lähedal, eh, me peame rääkima ka eh, rahalistest vahenditelt ja meil üks arutelu, mis meil sel teemal oli, oli päris valus. E, nõukogu ja komisjon e, e, peavad mõtlema väga tõsiselt, mis toimub, mis toimub pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. Nad peavad olema aruand-, olete kohuslased parlamendi ees, parlamendil peab olema kontroll eh, selle protsessi üle ja eh, detsembrikuus me tuleme eh, uuesti välja dokumendiga, kus need kohustused on kõikidele kirja pandud, tegemist on väga tõsiste kohustuste võtmisega, mis puudutab tuleviku. nüüd eh, selle demokraat, Euroopa demokraatia sihtkapitali osas ma ei hakka väga põhjalikult sõna võtma, sest et eh, parlamendi vaated sellele on üsna erinevad, aga oluline on see, et meil peaks olema piisav eelarve eh, selle sihtkapitali jaoks, et me seirame selle sihtkapitali tööd ja ma arvan, et üks Araabia kevade õppetunde on see, et me peame tegema rohkem demokraatia edendamiseks kogu maailmas ning ma tõepoolest loodan, et see demokraatia sihtkapital täidab oma ülesannet, et me leiame sellise viisi, kuidas me leiame, kuidas me saame toetada kogu seda projekti. it's not on the microphone. Oh, yes. It's, it is. Uh, what is uh, in preparation. I just would like to say that I really alustuseks tahaksin öelda, et ma tõesti loodan, et see uus Euroopa Liidu inimõiguste strateegia saab olema ka tõesti uus selles mõttes, et ta midagi muudab, et ta ei oleks midagi tavapärast seetõttu on vaja tagada, et see lõpptulemus oleks selline, kuhu, millesse on olnud kaasatud kodanikuühiskonna esindajad ja ka parlament. samuti nagu Richard ütles siin on oluline see, et ei vaadata ainult seda, mida on juba tehtud, vaid vaadatakse ka tulevikku ning sellesse, ning vaadatakse ka seda, milline peaks olema meie strateegiline inimõiguste poliitika. loodetavasti detsembri täiskogul Lady Ashton toob välja oma nägemuse sellest ning jät-, me peame jätkama ka selle konsultatsiooniprotsessiga. siin on vaja muuta tervet rida asju eriti on minu arvates oluline see, et me ütleme selgelt välja, et me ei räägi ainult põhimõtetest ja väärtustest, väärtustest, vaid ka kohustustest, õiguslikest kohustustest, rahvusvahelistest siduvatest kohustustest Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ükskõik kus me ka ei tegutseks, kas ÜRO-s, Euroopa Nõukogus, OSCE-s või regionaalsetes üksustes, tuleb neid silmas pidada. samuti on oluline ära märkida, et inimõigusi ilmselgelt tuleb edendada välismaal, jälgida inimõiguste olukorda välismaal aga selleks, et me oleksime usaldusväärsed, peame me alustama olukorrast kodus. me teame, et alati meil kodumaal no, inimõigustega kõik korras ei ole, vastutusest napib ning samuti peame me vaatama üle Euroopa Liidu et-, eraettevõtete tegemised väljamaal Richard mainis juba seda, et me ei soovi, et tekiks juurde tohutu hulk eriesindajaid inimõiguste jaoks. aga teatud juhtudel võivad nad tõesti olla kasulikud. seda, selle teema üle tuleb veel mõelda ja vahest härra Popovski kirjeldab, mida on selles valdkonnas ette valmistatud. lõpetuseks tuleb tunnistada, et on väga oluline, et me tagame seda, et inimõigusi võetakse väga tõsiselt ka nõukogu otsuste tegemise protsessis. minu arvates see nii praegu ei ole. selles valdkonnas on suuri puudujääke mõningate riikide pu-, puhul aetavas poliitikas on inimõigused täiesti kahe silma vahele jäänud. kuidas te kujutate ette, et Euroopa välisteenistus tagab selle, et Euroopa Liidu välispoliitika võtab igal pool arvesse ka inimõiguste olukorda ning tegeleb ka inimõigustega Euroopa Liidu sees. suur tänu, palun. E, e, härra Semke, suur aitäh, suur aitäh kogu teabe eest e, ka härra ministrile äh, ja tõesti, ma olen äh, tänulik teile, sellepärast et teil on niivõrd palju kohustusi, aga te siiski leidsite aega, et siia tulla. ma tahaksin nüüd peatuda kahel äh, teemal, mida te ka mainisite ise. esmalt, mis puudutab Euroopa demokraatilist kapitali, siis äh, te ütlesite, et ei ole päris selge, kas sihtkapital luuakse enne aasta lõppu või mitte alakomisjonis aset leidnud aruteludes oleme me tihti sellest küsimusest äh, ka rääkinud ning osadel meil on olnud küsimusi ja teatud kahtlusi selles osas, et kas äh, sihtkapital endaga ka mingit lisandväärtust kaasa toob. mina kuulun aga sellesse rühma, mis toetab kõnealust algatust, sellepärast et ma usun, et inimõiguste kaitsjate roll erinevates riikides äh, ja nende olukord näitab, et meie reageering on olnud liiga aeglane, näiteks Valgevenes on väga palju erinevaid äh, ühendusi ja sihtasutusi, mis äh, toimivad hästi, aga neil on vaja ka rahalisi vahendeid. meie aga eraldame raha liiga aeglaselt, neil on aga neid vahendeid vaja koheselt selleks, et ellu jääda härra minister, te ütlesite, et teatud riigid on endiselt kahtlevalt seisukohal äh, selle algatusega seoses ja minu küsimus on järgmine, kas need kahtlused ja märkused äh, puudutavad äh, selle sihtkapitali põhimõtet või no tegemist pigem vormiliste mm, vastuseisudega? siin on tegemist kahe täiesti erineva olukorraga. ja teiseks, proua Gomes ja Raoult rääkisid väga tõsistest küsimustest. Euroopa välisteenistus endiselt areneb ja te ütlesite, et selle välisteenistuse ametnikud äh, alles äh, hakkavad ellu viima ja, ja alles õpivad tundma Euroopa Liidu välispoliitikat, aga me tahaksime minna veelgi kaugemale. osades riikides äh, olevate saatkondade juurde tuleks luua ka spetsialiseerunud üksusi. teatud riikides oleks vaja samuti kontaktametnikke, kes hoiaksid äh, ühendust kodanikuühiskonna esindajatega. minu küsimus on järgmine, kas me tahame piirduda ainuüksi üldise koolituse ja haridusega või siis tahame me välja koolitada diplomaate, kes just selle küsimusega tegeleksid. suur aitäh! Äh, suur aitäh! lugupeetud äh, esimees, ma usun, et äh, kolleegid Howitt ja Gomez juba tegelikult äh, rääkisid suuremast osast neist küsimustest, mida tahtsin omalt poolt mainida ja inimõigustega tuleb arvestada kõikides valdkondades Euroopa Liidus, see ma usun Äh, nii ongi kõikides meie poliitikates, ka parlamendi tegevuses leiab see kajastamist, eriti kui me räägime kaubandus- ning assotsiatsioonilepingutest kolmandate riikidega. ja millega ka meie komisjon tegeleb. ja mille puhul äh, on äh, kontroll palju karmim kui varem ma olen ise raportöörina ka väga lähedalt jälginud kiirendatud õigusloome vallas toimuvat ning äh, finantsküsimustes ja mujal parlamendil peab olema õigus oma seisukohti väljendada ning äh, otsuseid langetada mis puudutab äh, demokraatia sihtkapitali, siis ma leian, et tegemist on väga hea mõttega, nagu ütles härra Howitt. parlamendis aga kõik ei ole ilmtingimata veendunud selles, osad liikmesriigid on eelarve pärast mures, sellepärast et meil ei ole väga palju vahendeid. aga ma usun, et kõik oleksid äh, rohkem rahul olukorraga, kui me teaksime, kuivõrd äh, suurel määral me saame kontrollida seda asutust, kas meil on teatud organigramm juba olemas, millised on saatma suhted olema teiste ametite, teiste äh, institutsioonidega. ma tahaksin teada, kas parlamendil näiteks on vetoõigus täitevdirektori valimisel ja kas meil oleks võimalik äh, ka teda siia kutsuda ja küsida talt, kuidas äh, kasutatakse olemasolevaid vahendeid? võib-olla te saaksite vastata neile küsimustele. ja nüüd äh, veel lõpetuseks, samuti on oluline see, kuidas Euroopa äh, Liit suhtub äh, inimõigustesse väljaspool äh, Euroopa Liitu ning Euroopa Liidu sees. see on kindlasti üks selliseid probleeme, mida, millele veel lõplikku lahendust ei ole leitud. me oleme suhteliselt paindlikud, kui räägitakse vabadustest väljaspool Euroopa Liitu, aga kui me räägime inimõigustest Euroopa Liidu siseselt, siis siin on väga palju pingeid. ma usun, et meile tuletatakse seda alati meelde nii meie partnerite kui ka vaenlaste poolt petitsioonide komisjon äh, on ka sellest rääkinud. küsitlustes äh, inimesed ütlevad, et äh, nad soovivad, et Euroopa Liit kaitseks paremini põhiõigusi. ning samuti me teame, et siin teatud liikmesriigid tõlgendavad liiga laialt lähimuspõhimõtte kasutamise võimalusi. ning lõpetuseks üks konkreetne märkus tean, et äh, palju aega ei ole, aga pean ütlema, et ma ei ole üldse rahul sellega, mis oli algses dokumendis parlamendi kontrolli kohta. see võib-olla nii halb ei olnudki, aga ja võib-olla ei tähendanud see, see seda, et äh, meil ei ole head tahet ja me ei ütelnud siin ei öeldud, et äh, parlamendiga ei arvestata, aga on ikkagi vaja teatud äh, institutsionaalseid kontrollimehhanisme, mis äh, toimiksid automaatselt ja mis olekski paberil mustvalgelt kirjas. sellepärast, et seeläbi on võimalik võtta vastu otsuseid kontrolli kohta. aitäh. Dziękuję bardzo. Short remarks Anna Gomez about EED. Thank you, Mr Chairman. It's just... Anna Koomes. mul on üks kommentaar härra Popovskile. see puudutab Euroopa Demokraatia Sihtkapitali. mina olin üks inimesi, kes seda toetas. kahe tuhande kümnendal aastal surusin ma selle sisse Andrek Jeene raportisse. selle mõtte, et sihtkapital tuleb rajada. meil on vaja töötada inimõiguste kaitsjate toetuseks, meil on vaja aidata in-, inimõiguste ja demokraatlike institutsioonide loomist üle maailma, mitte ainult meie idanaabruses. mis tundub praegusel hetkel olevat selle sihtkapitali geograafiline piir. siin on natukene liiga palju asju, mis mulle muret tekitavad. suunistes, mis tuleb veel vastu võtta. nõukogus vist äh, käesoleval nädalal juba või millal see täpselt on, üsna varsti see sihtkapital peaks tõesti olema paindlik ning kiiresti kasutatav. selleks aga ei tohi tema äh, juhtimisstruktuur olla selline, et äh, iga liikmesriik peab olema sinna kaasatud, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, see oleks liiga keerukas. minu arvates kõige parim viis oleks tagada, et kogu Euroopa poliitiline spektrum, nagu siin parlamendis, oleks esindatud sihtasutuse nõukogus. loomulikult ei tohi ühtegi sammu astuda ilma konsensuseta seal võiks olla esindaja nõukogust, komisjonist, välisteenistusest ja parlamendist. võiks olla ka inimesed, kes katavad terve poliitilise spektri, selle asemel, et hakata välja tooma siseriiklikke aspekte. mina väidan, et kui välja arvata nüüd liikmesriikide vabatahtlikud äh, panused, kui võtta raha muudest instrumentidest äh, Euroopa Liidus, siis see oleks mõistlik, sest äh, teistes instrumentides on ju nii palju raha juba praegu, aga need fondid ei võta arvesse meie stabiilsusinstrumenti näiteks. loodetavasti kõik seda võetakse arvesse. suur aitäh! tundub, et keegi enam sõna ei soovi võtta, siis äh, paar äh, märkust ka minu poolt. tegemist on äh, kahe tuhande kümnenda aasta põhjal välja töötatud strateegiaga ja see, et me räägime kahe tuhande kümnenda aasta raportist niivõrd hilja, tähendab seda, et äh, kõik venib veelgi ja see ei ole hea. me unustame ära, mis on toimunud, mis täpselt seda küsimust puudutab ja millega tuleb arvestada, nii et me peame ikkagi oma töörütmi natukene kiirendama. härra minister ka ütles seda Äh, siin on tekkinud teatud vastuolusid äh, inimõiguste äh, sihtkapitali küsimuses, me oleme olulisel hulgal kirju vahetanud kõrge esindajaga ja erinevate üksustega, loodetavasti detsembrikuus me jõuame lõpuks tulemuseni, kompromissini nõukogu kõrge esindaja ja parlamendi vahel ja lõpetuseks, mis puudutab Euroopa sihtkapitali veel, siis äh, ma arvan, et me kõik oleme veendunud, et selline vahend on vajalik. praegu olemasolevad vahendid ei ole tõhusad, näiteks Kuuba puhul väga keerukas on inimõigusi toetada sellistes riikides see instrument ei ole tõhus, meil on vaja midagi, mis oleks paindlikum. Äh, millega ei kaasneks niivõrd palju bürokraatiat. tihtilugu öeldakse meile, et need, kes annavad äh, kiirelt midagi ära, annavad seda kahekordselt ja ma kardan, et venitamine võib äh, tegelikult äh, olla kahjulik äh, sellistele ühiskondadele, kus demokraatia on alles sündimas ning äh, see on eriti oluline just võttes arvesse Araabia kevade konteksti. seega me soovime luua sellise instrumendi, äh, millega kõik saaksid nõustuda. Euroopa Parlament soovib, et igastahes selline sihtkapital loodaks. suur aitäh! Um, suur tänu. siin oli päris palju küsimusi, üritan kõigile vastata. kõigepealt äh, härra Hauti poolt mainitud kiri. me võtame arvesse kõiki sealseid ettepanekuid meie lõppversioonis, kui me valmistame ette ka üldist arutelu. jah, me oleme liiga protsessile orienteeritud aga jah, nüüd me peame rohkem keskenduma sisule. ja ma arvan, et see arutelu selle ettepaneku üle on hea alguspunkt selle jaoks. protsess ju jätkub, loodetavasti me ei vaidlusta seda protsessi, aga protsessis keskendutakse rohkem sisule nii parlamendis, kui teie oma resolutsiooni ette valmistada, kui ka nõukogus, kus peame ära kuulama liikmesriikide vaated ning selle, kuidas nad saavad Äh, panustada Euroopa Liidu inimõiguste poliitika tõhususse. Te tõstatasite mitu küsimust näiteks eri, äh, eriesindaja kohta. ma võtan arvesse kõiki neid kommentaare, mida siin on tehtud. senini, nagu te teate väga hästi, siis eriesindaja, see on eraldi instrument ning nõukogu on määranud eriesindajaid ainult teatud regioonide jaoks. teemade jaoks ei ole neid määratud. Javier Solana määras küll eriesindajaid kunagi, kuid see oli hoopis teistsugune sel tasemel tegutsemine. kõrge esindaja ei kavatse sellist ettepanekut teha, kuid me oleme valmis seda küsimust teiega veel arutama. rahvusvahelise õigluse küsimus oli loomulikult täiesti põhjendatud. inimõiguste dialoog. siin on loomulikult see peamine nõrkus. oleks risk, riskantne see dialoog lõpetada, kuigi see noh, inimõiguste dialoogi tulemus ei ole sageli kõige parem Venemaaga näiteks Brüsselis nüüd hakkame lõpetama just inimõiguste dialoogi. tavaliselt on tulemus pettumust valmistav, kuid oleks vale lihtsalt öelda ei, me seda rohkem ei tee. me peame mõtlema tõsiselt selle üle, kuidas süsteemi parandada. mis puudutab välisteenistuse sisestruktuuri, siis me hakkasime eri, eri, erinevates teenistuse üksustes töötavate inimeste tähelepanu sellele juhtima. me peame leidma tasakaalu geograafiliste huvide ja inimõiguste vahel, inimõigused on tavaliselt jäänud kaotajaks. selline olukord on varem olnud näiteks Hiina inimõiguste komisjoni kolmanda kolmanda töökomisjoni hääletamise eel. instrumendid, mida te mainisite, te mainisite Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumenti, selle töö jätkub. see on osa finantsinstrumentide paketist, mille kuuendal detsembril komisjon järgmise finantsraamistiku raames vastu võtab. ma eeldan, et parlament ja nõukogu kiidavad selle heaks järgmise aasta alguses protsess on oluline, sest parlament ja nõukogu arutavad neid instrumente ning samal ajal välisteenistuses ja komisjonis hakkame me ette valmistama järgmise finantstsükli programmeerimist. tuleb arvesse võtta ka selliseid horisontaalküsimusi nagu inimõigused ja seda rohkem. me peame vaatama kaugemale Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendist sest me võime kasutada ära ka teisi instrumente. EDF e, ja nii edasi. alustasime just programmeerimissuuniste kallal tööd koos komisjoniga ning meil on nüüd unikaalne võimalus neid horisontaalseid küsimusi ka lahata. inimõigused on üks nendest ning teine puudutab sidet julgeoleku ja arengu vahel, aga see on eraldi teema. sellest sihtkapitalist räägin ma natukene hiljem, üritan teha lühidalt. kõrgesindaja loomulikult soovib välja tulla ka oma enda nägemusega, proua Koomes, detsembrikuu täiskogul sellest, mida ta arvab inimõiguste olukorrast arutelud nõukogus saavad olema ka väga tähtsad ja teil on loomulikult õigus, kui te ütlete, et inimõiguste poliitika algab kodust. koos volinike Malmströmi, Redingu ja teistega võttis meil tükk aega aega, et, et me saaksime hakata ka sellealast koostööd tegema, sest Euroopa Liidu usaldusväärsus on ju kaalul. igatahes me võtame seda kindlasti arvesse. liikmesriikide roll nüüd minu arvates on liikmesriikide hulgas päris suur huvi selle asjaga tegeleda. mõned liikmesriigid tõesti on kai-, tugevad inimõiguste poliitika kaitsjad, nad on meilegi survet avaldanud selleks. minu arvates me ei pea avaldama survet nõukogu üksustele selleks, et nad oleksid rohkem kaasatud BSC-s toimunud arutelud olid küll keerukad, aga samas väga elavad. näiteks mainisin tulevast arutelu finantsinstrumendi üle härra Tavaresi küsimus, finantsinstrumendid ja Euroopa Parlamendi roll. jah, loomulikult see saab ka juhtuma, Lissaboni reeglid kehtivad meil arutelud saavad olema keerukad, aga need on väga olulised. ja loodetavasti need al-, algavad kiiresti. finantsraamistikualased vaidlused kestavad kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teise pooleni, aga öö, meie instrumendialased arutelud peavad algama praegu. nüüd Euroopa sihtkapital. kõigepealt suur tänu teie toetuse eest, seda on tõesti tarvis teiseks, ma ei arva, et ükski liikmesriik oleks põhimõtteliselt sellele mõttele vastu. Neil on võib-olla küll küsimusi erinevate teemade suhtes, aga põhimõtteliselt on nad poolt, nad on enam-vähem samal arvamusel nagu teie, et meil on tarvis mingisugust üksust, see ei ole instrument ega institutsioon, meil on tarvis üksust, mis on paindlikum ning mis suudab teha seda, mida me olemasolevate instrumentidega teha ei saa näiteks mina ei ole finantsjuhtimise alane ekspert, aga kui me valmistasime neid ettepanekuid ette, siis küsisime paljudelt kolleegidelt nõu ning nad tulid välja mitmete näidetega sellest, kuidas me kaotame aega, millised on need kriitilised piirid, milli-, milliste sihtrühmadeni me ei jõua, näiteks mitteregistreeritud vabaühendused. meie olemasolevate instrumentide rahanedeni praegu ei jõua, kuigi ta võiks jõuda nüüd äh, selline väljend ei ole küll hea, kuid nende jaoks on üsna suur turg. Cathy Ashton ja Poola minister Sikorski saatsid oma kolleegidele novembri keskel kirja, kus toodi välja see, millised on meie esialgsed ideed, nüüd tuleb nendega edasi minna. meil on võimalik kokkuleppele jõuda ennem aasta lõppu meil oleks võimalik nõukogu, ma ei tea, kas on nõukogus võimalik jõuda mingisugusele üldisele kokkuleppele, aga protsess on ju jätkuv ning loodetavasti see üksus ikkagi luuakse millalgi järgmisel aastal. nüüd geograafiline ulatus. kindlasti ei ole see instrument idanaabruskonna jaoks, see tekkis naabruspoliitika põhjal ning kehtib esialgu lõuna- ja idanaabrite jaoks ning nüüd rahastamise küsimus. komisjoniga on meil väga tõsised konsultatsioonid selles küsimuses toimunud, on selge, et instrumendist me midagi välja ei võta. naabruspoliitika instrumendist saab veel eh, midagi eh, kasutada, et rahastada meie poliitikaid naabruskonnas aga kui sihtkapital tõestab oma väärtust, saab seda ka laiendada, siis me saame otsida ka uusi rahastamisallikaid teistest instrumentidest, aga ootame paar-kolm aastat. meie naabruskonna vajadused on kõige suuremad nii lõunas kui idas. mainiti siin näiteks Valgevenet ju. me ei välista mitte midagi Euroopa Parlamendi roll loomulikult on kriitilise tähtsusega. aga ja Cathy Ashtoni jaoks oli väga oluline, ta ütles seda ka ministritele, et me ei soovi luua mingisugust bürokraatlikku koletist. me soovime mingisugust juhatust, mis oleks representatiivne, kuhu oleks kaasatud liikmesriigid, Euroopa Komisjon, kõrge esindaja ja parlament me oleme siin avatud, meil on vaja küll üksikasju arutada, kuid jah, parlament peab loomulikult olema esindatud. kui see üksus on natukene suurem, siis sellest ei ole ka midagi, sest see ei saa olema ju mingisugune täidesaatev üksus, sest äh, täidesaatev üksus saab olema mingisugune eraldi väike inimgrupp. aga jah, peab olema mingisugune järelevalveorgan, mis tegeleb ka eelarve kontrolliga. eriti rahadega, mis puudutab Euroopa Liidust kui liikmesriigid panustavad, siis nad peavad rakendama oma siseriiklikke reegleid. igatahes me peame tagama, et kõik, mis me teeme, on läbipaistev. ja me ju vastutame maksumaksjate ees üldiselt. üksikasjade puhul see kiirus ja paindlikkus on väga tähtsad ning me peame tagama, et sellel oleks ka mingi lisandväärtust, muidu ei ole mingisugust mõtet sellist uut üksust üldse luua. ja tuleb loomulikult vältida igasugust dubleerimist. ja lõpetuseks härra esimese, esimehepoolne märkus. iga-aastase aruande ajastus, jah, me peame tegutsema paremini, meie töö äh, natukene viibis, mitte ainult sellepärast, et me alles ehitasime üles välisteenistust, me üritasime korrastada oma struktuuri, siis loomulikult leidis aset Araabia kevad aga loomulikult üritame me anda oma parimat selleks, et sellised libastused tulevikus ei korduks. suur tänu! E, e, e. aitäh, härra Popovski! aitäh selle eest, et ja lähinädalatel äh, veel paistab, mis saab ning äh, meil õnnestub kindlasti veel äh, selle teemaga lähemalt tegeleda. suur aitäh veel kord teile ning kõikidele teie meeskonnaliikmetele. nüüd on meil ligikaudu kolmekümne viie minutiline mahajäämus juba tekkinud. E, przechodzimy do punktu kolejnego, to jest e, e, Egipt, aktualne informacje dotyczące sytuacji w dziedzinie praw ja tahaksin nüüd kohe edasi minna järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Egiptus ja viimased teated inimõiguste olukorrast pärast Euroopa Parlamendi hiljutisi resolutsioone valimiste järgselt. me oleme korduvalt korraldanud selleteemalisi arutelusid. ja me oleme äh, seda kõike arutanud seoses ka araabia kevadega viimased Egiptuse sündmused äh, muidugi tähendab seda, et ka meie peame omalt poolt reageerima. me valmistasime tänase arutelu ette koos äh, Mašriki äh, riikide delegatsiooniga ja ma paluksin, et proua Marissa Matias, kes on Mašriki riikide delegatsiooni juht, endast märku anda, jah ja tahaksime veel ütelda, et parlament on viimastel nädalatel korduvalt väljendanud oma muret seoses nõukogu öö, öö, sõjaväe ülemnõukogu otsustega, mis tuli võimule pärast Mubaraki langemist ning nüüd on loodud sõjakohtud, reageeritakse äh, Äh, liiga karmikäeliselt äh, rahumeelsetele meeleavaldustele, isegi juhul, kui tegemist on äh, näiteks kopti õiguste kaitseks korraldatud meeleavaldustega. seitsmeteistkümnendal novembril leidsid aset konfliktid meeleavaldajate ning võimude vahel. samuti oleme me tutvunud endise äh, aatomienergiaameti juhi avaldusega, tema on äh, valmis tsiviilvalitsust looma. üha rohkem on repressioone, inimesi on hukkunud, kui palju haavatuid on. ja ma tahaksin mainida äh, proua Mona Hadavaid eraldi, tegemist on Egiptuse ajakirjanikuga kes äh, arreteeriti ning keda peksti, mm, sellepärast et ta osales konverentsil inimõiguste kohta, mille korraldas äh, Euroopa Parlament ning kus osales ka parlamendi president härra Puusek. hiljutiste meeleavalduste järel on otsustanud, et mõned poliitilised parteid mitte osaleda valimistel. esimene valitsus, valimisvoor aga leidis aset eile nagu ette nähtud ning äh, kõigest sellest lähtuvalt usun, et kuulame väga suure huviga seda, mida meie külalistel meile ütelda on. paluksin esmalt äh, anda sõna proua Emil Ramsele, kes on Euromedi Human Rights võrgustikust. jah, suur aitäh lugupeetud esimees, ma tahaksin esmalt anda ülevaade inimõiguste olukorra kohta Egiptuses praegu ja seejärel tulen Euroopa Liidu rolli ning meie soovituste juurde. niisiis, praeguseks on olukord Egiptuses muutunud kriitiliseks ning mängus on väga palju. alates kahekümne seitsmenda jaanuari revolutsioonist me oleme näinud, et need, kes nõudsid äh, väärikusest äh, kinnipidamist ning äh, rohkem sotsiaalseid õigusi, on jälle tagasi tänavatel Egiptuses ja nad, nende eesmärgiks on siis tagada, et nende lootused lihtsalt jalge alla ei tallataks rahvusvahelised ning Egiptuse vabaühendused on viimaste kuude jooksul hukka mõistnud massiivset inimõiguste rikkumist Äh, tegemist on äh, veelgi süstemaatilisema äh, ning tõsisema olukorraga kui Mubaraki ajal. eriolukord kuulutati välja selleks, et keelata meeleavaldused ning sõjakohtutesse on jõudnud ligikaudu kaksteist tuhat tsiviilasja. kohtumõistmine on arbitraarne, kasutatakse jõudu rahumeelsete meeleavaldajate vastu avaldatakse survet kodanikuühiskonnale, eriti just inimõigusi kaitsvatele vabaühendustele ning äh, aktivistidele. Äh, samuti äh, tege-, riigi ajakirjanduses on käimas laimukampaania inimõiguste kaitsjate vastu nende tööd üritatakse siis laimata ning vähendada nende usaldusväärsust, samuti on alustatud kohtuasju nende vabaühenduste vastu, kes, keda rahastatakse välisallikatest. samuti me näeme, et eh, poliitilises protsessis naiste osakaal on vähenenud ning nende õigusi rikutakse rohkem. paljud aktivistid ning blogipidajad eh, on vangistatud, nagu me seda ka oleme ütelnud, Mikel Nabim näiteks Äh, plaanis on äh, läbi viia sõltumatu uurimus, äh, mis puudutab just üheksandal oktoobril aset leidnud kopti meeleavalduse mahasurumist. kõige selle kohta on kooldatud, koostatud ka raport vabaühenduste poolt Egiptuses ning sellele on alla kirjutanud kaksteist erinevat vabaühendust Egiptusest kahekümne viiendal novembril ja nad mõistavad siis hukka aset leidnud vägivalla lisaks sellele sõjaväe ülemnõukogu keeldu, on keeldunud äh, läbipaistvatest ning äh, kõiki kaasavatest sammudest ei ole kaasatud vabaühendusi ega noori ega kodanikuühiskonda otsuste langetamise protsessi. viimase kümne päeva jooksul äh, need meeleavaldajad, kes soovivad rohkem demokraatiat ja kes on pärit erinevatest sotsiaalsetest kihtidest, on tagasi Egiptuse tänavatel mitte ainult äh, pealinnas, vaid ka mujal linnades ning äh, see meeleavalduste laine sai alguse üheksateistkümnendal novembril. Äh, tõuke andis põhiseaduslik dokument, mille eesmärgiks oli Egiptuse sõjaväele anda äh, põhiseadusest kaugemale ulatuvad õigused, see sundis väga paljud eh, egiptlased tänavatele tulema ning eh, nõudma, et eh, sõjavägi annaks võimu üle tsiviilvalitsusele ning et loodaks olukord, kus oleks võimalik üle minda, minna tsiviildemokraatiale. ülemineku jõud praegu on aga lihtsalt rahumeelsed meeleavaldused vägivaldselt alla mm, surunud äh, ning ähvardatakse äh, rahvaste täieliku kaosega. rikutakse tõsiselt äh, inimõigusi äh, meeleavalduste raames, selleks, et meeleavaldusi maha suruda, on kasutatud pisargaasi, kummipalle ning ka päris kuule, kummikuule, vabandust, päris kuule samuti on arreteeritud äh, meeleavaldajaid äh, ning äh, paljusid neid on pekstud, üle kolme tuhande haavatu ning nelikümmend kaks hukkunut viieteist kuni kolmekümne aastaste seas ning väga paljud on saanud ka näiteks kummikuulidega pihta ning selle tulemusena pimedaks jäänud. ÜRO ähm, inimõiguste kõrge esindaja on iga, paljud teised rahvusvahelise üldsuse esindajad on hukka mõistnud olukorra. tegemist on väga tõsise kodanikuühiskonna vastase rünnakuga, esimese parlamendivalimised aga nüüd leiavad aset, said alguse eile ning kestavad kuni kahekümne teistkümnenda aasta kevadeni Euroopa Liit äh, mõistab hukka nii inimõiguste allasurumise ning äh, samuti äh, loodab vaatlejana osaleda valimistel Euroopa Liit omalt poolt on kahetsenud seda, et aga ei ole olnud võimalik neil vaatlejana osaleda valimistel erinevalt Tuneesiast. ÜRO äh, Inimõiguste äh, Nõukogus tervitati meie seisukohti. Äh, tahaksin mainida ka Euroopa Liidu kõrge esindaja avalduses mainitud, nimelt et viidaks läbi meeleavaldajate Äh, vabastamine, sõltumatu uurimus ning äh, lõpetatakse repressioonid. aga praegu me leiame, et see avaldus ei vasta mm, väga tõsisele olukorrale, olukord üha halveneb inimõiguste rindel ning äh, me kahetseme väga, et Euroopa Liit ei ole piisavalt reageerinud, ei ole selget sõnumit, mis oleks suunatud sõjaväe ülemnõukogule, kes rikub inimõigusi ja need rikkumised on äärmiselt tõsised, on oluline, et Euroopa Liit avaldaks tugevat mõju selleks, et vältida repressioonide mm, tõsinemist ning selleks, et tagada tsiviilvalitsuse loomine ning demokraatiale üleminek. lisaks sellele võttes arvesse peatset Välisasjade Nõukogu esimesel detsembril inimõiguste vastased rikkumised tuleb hukka mõista ning samuti tuleb meelde tuletada ülemineku äh, võimudele neid kohustusi, mis nad on võtnud inimõiguste vallas, samuti tuleb lõpetada koheselt äh, jõu kasutamine rahumeelsete meeleavaldajate vastu, eriolukorra kaotamist tuleb nõuda ning äh, tsiviilasjade lahendamise lõpetamist sõjaväekohtades lisaks äh, sellele kutsume üles äh, kogunemisassotsiatsiooni ajakirjandussõna ning rahumeelse meeleavaldamise õigusest kinnipidamist. samuti kutsume üles lõpetama vabaühenduse ning kodanike vastaste repressioonide lõpetamiseks ning laimukampaaniate lõpetamiseks ning äh, samuti tuletatakse meelde, et me rääkisime Euroopa sihtkapitali loomisest demokraatia vallas ja praegu on tekkinud äh, tõsine probleem seoses äh, inimõiguste organisatsioonide rahastamisega Euroopa Liidu poolt. lisaks sellele me nõuame kõikide mm, nende vabastamist, kes on vangistatud seetõttu, et nad on meelt avaldanud ning me soovime, et nad saaksid vabalt osaleda poliitilises elus. kodanikuühiskonna osas me leiame, et Euroopa Liit peaks üles kutsuma Egiptuse võime kaasama kodanikuühiskonda läbipaistvasse mm, demokraatliku dialoogi tagamaks üleminek demokraatiale. lisaks sellele me saame toetada tõhusalt demokraatlikku üleminekut ainult siis, kui suudame pakkuda piisavat poliitilist toetust, mitte ainult rahandust, äh, rahandust, finantstoetust äh, me ei saa eirata seda, mis Egiptuses toimub, me näeme, et meil on vaja üles näidata tugevat poliitilist toetust eh, kodanikuühiskonnale, demokraatlikele jõududele tegemist võiks olla mm, uue sammuga Euroopa naabruspoliitikas, mille raames me oleme korduvalt kinnitanud kodanikuühiskonna toetamist. Euroopa Liidul on praegu tekkinud ajalooline võimalus tõestada oma poliitilist tahet ning suutlikkust äh, luua demokraatlik võim ning toetada demokraatiat riigis, mis on võtmetähtsusega Vahemere piirkonnas ning kogu Araabia maailmas. kokkuvõtteks äh, Euroopa Parlament on juba korduvalt väljendanud Äh, oma resolutsioonis äh, neid soovitusi veebruaris äh, näiteks, aga me leiame, et Euroopa Parlamendi roll ka praegu on äärmiselt oluline, et abistada vabaühendusi ja kodanikuühendusi ning lisaks sellele me kutsume üles Euroopa Parlamendi saadikud ise ka külastama Egiptust, kohtuma kohapeal demokraatide jõudude ning kodanikuühiskonna esindajatega ning selleks, et te saaksite paremini aru, mis kohapeal toimumas on, suur aitäh! E, suur aitäh! ja nüüd paluksin, et meie aseesinaine proua Maris Matjas võtaks sõna. Bem, eu, e, muitas das coisas que eu iria referir já foram referidas nesta. Suur tänu. Mina kavatsesin siin eh, rääkida mitmest asjast, aga juba eelkõnelejad on neid nimetanud, aga siiski paar asja. mina olin Kairos möödunud nädalal ja käisin ka natukene mööda Egiptust üldiselt ringi. me kuulsime, et tõepoolest see olukord Egiptuses on äärmiselt pingeline, on mitmesugused probleemid, on pinged inimeste vahel, kes võitlevad demokraatia eest ja režiimi vahel ma võiksin teile asjast rääkida väga detailselt, aga ei hakka seda praegu tegema. kui ma olin Kairos, siis tegelikult Tairi väljakule ei olnud võimalik minna, aga ma kohtusin vabaühenduste esindajatega ja ka opositsiooni esindajatega. nii nagu me kuulsime, on öö, oli välja kuulutatud selleks ajaks erakorraline olukord, see lihtsalt näitab, kuivõrd pingeline olukord Egiptuses on. nagu te teate, siis eile jätkus valimisprotsess. see on tervitatav areng tervitatav on see, et valimised toimuvad, aga me peame ka vaatama, kuidas, kuidas need valimised toimuvad, millistes tingimustes valimised toimuvad, eh, kes saavad minna üldse valima, sellepärast et sõjaline kontroll riigi üle on väga tugev. ükstaskõik, kus te eh, Egiptuses ka ei käi, ei käiks, siis igal pool on näha väga palju sõjaväelasi, seda nägin ma ka ise oma silmaga möödunud nädalal. meie ei tohiks segada vahele riigi siseasjadesse, aga me peame ka aitama inimesi, kes tahavad demokraatlikke ja inimõigusi saavutada Egiptuses, et nad äh, tõepoolest jõuaksid demokraatliku riigi loomiseni. praegu toimub riigisiseselt võimuvõitlus, see toimub režiimi piires. inimesed aga tänavatel nõuavad inimõigusi ja demokraatiat. sõjaväelased on teatud määral Eh, toiminud õigesti, sest nad andsid võimu üle parlamendi kätte. aga tegelikult eh, praegusel hetkel on Egiptuses eh, üleminekuvalitsus, tähendab, ei ole üleminekuvalitsust, tegelikult kõiki nööre tõmbab praegu ikkagi sõjanõukogu ja nad haldavad tervet riiki me loomulikult teame, et terve rida vabaühendusi, demokraatlikke liikumisi kutsusid eh, üles korraldama valimised. olukord terves riigis on väga õrn. valimised toimuvad tõepoolest, aga ma ütleksin, et nad toimuvad väga rasketes tingimustes. Nad toimuvad ikkagi sõjaväe kontrolli all ja ei ole ka sõltumatut valimiste vaatlust. nii et oodakem, vaadakem, kuidas asjad lähevad. me peame e, ikkagi ennast tagasi hoidma natukene suhetes Egiptusega ja me peame ootama, kui tekib demokraatlikult valitud parlament, nii nagu seda on Euroopa Parlament. nii et praegusel hetkel me ei saa langetada eh, otsuseid, me ei saa öelda, kuidas asjad on, sest kõik meie arvamused on väga subjektiivsed. ja lähitulevikus me, kui me saadame delegatsiooni eh, Egiptusesse, siis me peame vaatama väga tähelepanelikult, kes selle delegatsiooni liikmed on, sellepärast et eh, kui see delegatsioon läheb, siis, eh, siis jääb selline tunne nagu, nagu Euroopa Liidu, nagu Euroopa Parlamendi delegatsioon aktsepteeriks aktsepteerimatut olukorda. igatahes niimoodi eh, viidati asjadele BBC-s, nii et vaatame, kuidas asjad lähevad, küsi, vastamata küsimusi on väga palju, oodakem ära Eh, valimiste tulemused. Eh, kandidaate praegusel hetkel on kolm tuhat. inimesed eh, püüavad valima minna, nad seisavad tundide viisi valimisjaoskondade juures järjekorras suur aitäh mitmed äh, inimesed on sõna soovinud, kõigepealt proua Koomes. aga ma palun, et teeksite lühidalt. Não vou repetir o que já foi dito em matéria de direitos humanos. ma ei hakka nüüd siin kordama kõike, mida inimõiguste kohta räägiti. mina toetan kõiki neid, kes, kes võitlevad inimõiguste eest Eh, õigusriigi eest, demokraatia eest Egiptuses. praegusel hetkel aga siiski viimaste nädalate jooksul oleme me näinud, kuidas võimud kohtlevad Egiptuse inimesi, teevad seda väga jõhkralt. mina ütleksin nii, et Eh, praegusel hetkel me ei saa öelda, et Egiptuses korraldatavad valimised vastavad rahvusvahelistele standarditele. üheksateistkümnendal märtsil oli referendum, inimesed arvasid, et kui nad hääletavad, siis nad annavad oma panuse demokraatliku Egiptuse tekkimisse, aga tegelikult Eh, sellel eh, protsessil ei olnud mitte mingisugust usaldusväärtust, ei olnud rahvusvahelisi eh, vaatlejaid ja nüüd ei ole uuesti rahvusvahelisi vaatlejaid. nii et kellelgi peab olema julgust öelda, et, et vaatamata teatud progressile Eh, vaatamata sellele tahtele egiptlaste poolt luua eh, demokraatlik riik, siis tegelikult neid valimisi ei saa, eh, ei saa kuulutada seaduslikeks, sest võib-olla ainult nelikümmend protsenti inimestest saab valimas käia. nii et, et mis ka ei ole nende valimiste tulemus siis ma arvan, et seda tulemust ei saa pidada õiguspäraseks ja seda tuleb öelda välja selgesõnaliselt. suur aitäh, härra Kasak. Благодаря много, господин председател. Аз също слушах внимателно. Suur aitäh. Kuulasin väga hoolikalt sõnavõtte Egiptuse inimõiguste kaitsjate kohta ja pean ütlema, et kahjuks pärast äh, vana režiimi kokkukukkumist, Mubaraki režiimi kokkukukkumist, tuleb ütelda, et Egiptuse rahvas tegelikult väärib enamat, sellepärast et ohvreid on olnud niivõrd palju Egiptuse rahvas väärib Euroopa Liidu toetust ja väärib kõikide demokraatlike jõudude toetust, muuhulgas ka vabaühenduste abi ja toetust. ülemineku puhul me näeme ka, et on tekkinud väga palju raskusi. me näeme, et demokraatlikke traditsioone kui selliseid ei ole riigis ja me peame olema tunnistajaks pigem kaosele. ja näeme, kuivõrd keerukas on luua mehhanismi, mis võimaldaks üle minna demokraatiale. sellest kõigest hoolimaga, hoolimata aga peame tegema kõik selle nimel, et oma abi pakkuda ja oma toetust pakkuda kodanikuühiskonnale ajakirjandusele ja vabaühendustele. seda seetõttu, et me näeme, et äh, ajakirjanduse, ajakirjanike vastu kasutatakse vägivalda ja see kõik ei ole tunnistuseks äh, praeguste Egiptuse võimude heast tahtest. liikuda demokraatia poole. seega meie peame omalt poolt äh, küll viisakalt, aga siiski mõjuvalt survet avaldama Egiptuse võimudele, nii et need inimesed, kes avaldasid äh, väljakutel meelt, äh, lõpuks näeksid, et nende eesmärgid täituvad me peame neid abistama, abistama neid ka rahaliselt. ja meil on isegi üks ettepanek partnerlusleppe sõlmimiseks tahaksin tänada kõiki, kes töötavad muutuste nimel ja kutsun teid üles survet avaldama. suur aitäh ja nüüd ma paluksin, et välisteenistuse esindajale Richard võtaks sõna. Oui, bon après-midi, monsieur le président. jah, suur aitäh, tahaksin lihtsalt omalt poolt lisada, et eh, me nõustume igati kõige sellega, mis öeldi Äh, Tariri väljaku meeleavaldajate äh, tragöödia kohta, nad suruti väga julmalt maha. Äh, me teame, et väga paljud said surma või haavata. päevakorrapunktiks oli see, millised on olnud arengud ja mis on saanud Euroopa Liidu resolutsioonist Äh, kahjuks tuleb ütelda, et väga paljudes punktides me peame tõdema, blogipidajad on endiselt vahi all, kasutatakse vägivalda, represseeritakse endiselt inimesi ja seda igasuguseid proportsioone arvestamata, olgugi et viimastel päevadel sõjaväelased on siiski politsei ning äh, Tariri väljaku meeleavaldajate vahele astunud ning nad on üritanud peatada äh, neid äh, repressioone. Äh, see aga ei tähenda seda, et enam ei oleks haavatuid, et enam kedagi ei tapetaks või ei surutaks maha. samuti on aset leidnud positiivseid arenguid äh, seoses meeleavaldustega üks lubadest näiteks, tegemist on küll ainult lubadusega ja eks paistab, kuivõrd sellest kinni peetakse. aga anti lubadus enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunid presidendivalitsuse valimised korraldada ning samuti eh, Maspero eh, sündmuste eh, kohta on lubadus antud ning on antud lubadus läbi viia uurimusi selle kohta, mis toimus üheksateist ja kakskümmend november Tairi väljakul. ning on lubatud, et neid asju hakatakse lahendama mitte sõjaväekohtutes, vaid tsiviilkohtutes. ja muidugi seda kõike me tervitame mis puudutab meie poolt äh, igapäevaselt avaldatavat survet, äh, mille eesmärgiks on see, et lõpetatakse sõjaväekohtutes äh, küsimuste lahendamine ning tehtaks lõpp samuti ka eriolukorrale. kahekümne kuuenda ja kahekümnenda novembri avaldustes kõrge esindaja äh, on korduvalt ütelnud, et äh, nõuab äh, võimalikult kiiret äh, eriolukorra kaotamist ning inimõigustest kinnipidamist ja sõjakohtutes tsiviilasjade lahendamise lõpetamist. me muidugi loodame, et niimoodi ka asjad arenevad. positiivseks on see, et valimised on alanud kahekümne kaheksandal novembril niisiis ning teine päev on praegu käimas esimene raport, mille me saime delegatsioonilt, olgugi et me tegelikult ametlikult ei ole seal valimisi vaatlemas, on kohal siiski ligikaudu viiskümmend diplomaati ning neil on juurdepääs ka valimisjaoskondadesse ning eh, need esimesed raportid on pigem optimistlikud ja positiivsed, aga siiski tuleb olla äärmiselt eh, ettevaatlik. Eh, see, mis juhtus, on traagiline ning see tuleb hukka mõista ja me peame endiselt survet avaldama Egiptuse võimudele selleks, et nad peaksid kinni põhiõig-, põhiõigustest. Äh, selline surve avaldamine on aga positiivseid tulemusi juba andnud, sellepärast et teatud arengud on aset leidnud äh, viimastel päevadel ja annaksin nüüd sõna üle oma kolleegile, kes äh, tegeleb täpsemalt just valimiste vaatlemisega ja tema juba oskab täpsemalt ütelda teile, mis valimistega on toimunud. Uh, suur tänu, lühike ülevaade valimistest uh, ja vaatlusmissioonist. nagu juba õigesti ära märgiti, siis Euroopa Liit kui selline valimisvaatlusi siin läbi ei vii. seda seetõttu, et meid ei kutsutud. seda küsimust, et tuleks tõs-, kutsuda ka Euroopa Liit, seda tõstatati korduvalt erinevatel tasanditel, kõrge esindaja, komisjoni president, Euroopa Parlamendi president külaskäigul Kairosse tõstatas selle, seda, sellest räägiti ka siin diplomaatilisel tasandil, kuid Egiptuse võimud otsustasid, et mingisugust valitsusorganisatsiooni ei kutsuta. aga nagu meie kolleeg juba ütles, oleme meie nagu koordinaatorid diplomaatilisel vaatlusmissioonil. samuti on meil üsna avatud dialoog rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis vaatlevad neid valimisi. seitse rahvusvahelist vabaühendust on saanud ametliku akrediteeringu äh, Egiptuse valitsuselt. aga on ka teisi, kellel akrediteeringut ei ole, aga kellel lubatakse ka vaatlusi läbi viia, nagu näiteks Ameerika NDA või IRA valitsus, Egiptuse valitsus küll neile luba ei andnud, aga nad vaatlevad valimisi endiselt. ja nagu kolleeg juba ütles, Euroopa Liidu vaatenurgast lähtudes saame me üsna hästi näha, mis seal täpselt toimub, nagu juba öeldud, protsess liigub palju positiivsemalt, kui kõik ootasid ning samuti koordineerime me tööd kohalike vaatlejatega ning eraldame raha ka nende vaatlejate koolituse jaoks. samuti on meil kohapeal kaks Euroopa Liidu poolt rahastatud organisatsiooni, kes annavad valimisabi. Nad töötavad valitsuse ja vabaühendustega selleks, et parandada valimisprotsessi. suur tänu, nii palju siis sellest, milline on meie olukord valimistel. suur aitäh! ma arvan, et e, me tuleme veel korduvalt e, Egiptuse küsimuse juurde tagasi. praegu me rääkisime eelkõige sellest, kuivõrd keerukas see protsess on, millega on algust tehtud, me rääkisime samuti äh, sõjaväe poolt korda saatud repressioonidest meeleavaldajate vastu ning äh, samuti rääkisime erinevatest meeleavaldajate soovidest, äh, muuhulgas ka sellest, et tahetakse edasi lükata valimisi. samuti selgitasime, et poliitilises äh, plaanis on erinevaid jõude, kõik ei nõua valimiste edasilükkamist. kokkuvõtteks aga võib ütelda, et me peame jääma optimistideks, me peame lootma, et äh, muutused, mis toimuvad, äh, saavad olema sügavad ning et äh, režiim muutub. tahaksin tänada kogu südamest kõiki külalisi, eriti proua Matjast ja proua Ramsed. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, me oleme natukene küll maha jäänud juba aga nüüd läheme siis edasi ja räägime Soasimaa inimõigustest ning täpsemalt naiste õigustest. ja siin siis on tegemist üldise korrapärase inimõiguste olukorra läbivaatamisega. meie alakomisjonis äh, peame me neist küsimustest rääkima, isegi kui tegemist ei ole tegelikult äh, niivõrd tulise aktuaalse küsimusega kui Araabia kevad või olukord Egiptuses. ma ei usu, et Svaasimaa äh, kohta peaks Euroopa Parlament resolutsiooni koostama, olgugi et äh, inimõiguste olukord selles riigis on muret avaldav vähemalt sellise mulje saame me inimõiguste alasest raportist. mulle tundub, et see isik, kellele soovisin sõna anda, ei viibi praegu saalis. kas ma mõtlen? Ambassador. I will continue. <laughs> Um, <clears throat> jeszcze raz serdecznie witam. Ma jätkan siis ja tahaksin äh, tervitada siin prouas esindab Amnesty Internationali nii, kes on koostanud ühe raportitest Faasima kohta. ta ning ta esitas selle raporti inimõiguste kõrgele esindajale. tere tulemast! Can you explain this? English number two. It's okay? Mm -hmm. Yeah, can you explain this? The first? Oh, after. Introduce them. <coughs> Oh, mam um,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 ning Juristide Liidu esimees ja proua Naomi, tema juhatab äh, komisjoni, mis tegeleb naiste õigustest võitlemisega. annaksin äh, sõna mõlemale külalisele viieks minutiks ja ma vabandan juba ette, et äh, olen sunnitud teie esitluste aega piirama, aga paraku sellised nõuded meil on äh, Äh, ja need on vajalikud selleks, et päevakorrast kinni pidada. palun, sõna on teil. Uh, first, first, okay. Thank you. Um, thank you very much, uh, Mr Chairperson. suur tänu, härra esimees. minu nimi on Mary Reiner, töötan Amnesty Internationalis Londoni sekretäriaadis. tahaksin tänada teie komisjoni selle eest, et meil on võimalus koos Vaasimaa kolleegidega teie ees kõnelda. lühidalt räägiksin praegusest õigusriigi kriisist, mis mõjutab nii kohtusüsteemi sõltumatust kui ka äh, õiguskaitsevahenditele juurdepääsu ohvritel. see kohtusüsteemi kriis, sellest räägib täpsemalt härra Jele õigusühingust Svaasimaalt. see kohtusüsteemi kriis on teine suurem õigusriigi kriis äh, vähem kui kümne aasta jooksul seal riigis. sellel on otsene mõju inimõiguste kaitsele ja edendamisele, kuigi Svaasimaa on ratifitseerinud mitmeid äh, rahvusvahelisi ja regionaalseid inimõiguste lepinguid ning seal põhiseaduses on sees õiguste, inimõiguste osa samuti, on endiselt valitsusel võimalus piirata vabadusi ja õigusi, to-, seal on ka seadusi, mis on vastuolus valitsuse kohustusega vastavalt inimõiguste lepingutele, peale selle ei ole endiselt paika pandud sõltumatut üksust, mis uuriks inimõiguste rikkumisi samuti ei ole riik üles näidanud mingisugust tahet tagada, et inimõiguste rikkumisi uuritaks sõltumatult ja tõhusalt ja kurjategijad toodaks kohtu ette. võttes seda arvesse, siis viimastel kümnenditel ja praegusel hetkel on ainuke peamine võimalus kaitsta inimõigusi ning tagada vastutus, see on toimunud läbi kohtute ning on rangelt kaitstud kohtusüsteemi sõltumatust. Amnesty International on avalikult äh, väljendanud oma šokki selle üle, et riigipea käsul vallandati Toomas Masuku, riigi peakohtunik, pärast väga, väga ebaõiglast protseduuri. reverend äh, David Matsei, äh, justiitsminister toonane, vallandati samuti, sest ta oli ülemkohtunik Masuku vallandamisele vastu. Need sündmused leidsid aset äh, natukene ennem Äh, ÜRO kuulamist neljandal oktoobris Faasimaa kohta. teine suurem kommentaar puudutab piiranguid ning koosolekuvabaduse, koosolekuvabaduse ning sõnavabaduse, arvamusvabaduse piiranguid. see, need tulenevad kümnendite pikkusest konfliktist Svaasimaal. põhiseaduslikud sätted, mis tagavad need õigused, neid õnnestab kahjuks õõnestavad kahjuks sellised piiravad klauslid, näiteks koosolekuvabadus sektsioonis kakskümmend viis põhiseaduses. sektsioon seitsekümmend üheksa äh, äh, pärsib seda, sest äh, poliitilistel erakondadel keelatakse sellega valitsemistel osalemine, kui me räägime opositsioonist Svaasimaa samuti kuulamisel oli vastu teatud riikide soovitusele, et opositsiooniparteid peaksid olema ikkagi lubatud, teisalt nad vahel ikkagi ütlevad, et võib-olla lubatakse opositsiooniparteisid samuti, märtsikuus ütleb valitsus välja oma lõpliku arvamuse. peale selle mõjutavad olukorda uued seadused, nagu näiteks terrorismivastase võitluse seadus neid aeg-ajalt kasutatakse selleks, et sõnavabaduse ja koosolekuvabaduse põhimõtteid rikkuda. peale selle suvalised arreteerimised, poliitiline surve ning liigne õiguskaitseorganite jõu kasutamine on samuti vahendid, mida kasutatakse nende õiguste allasurumiseks. kolmas suurem valdkond, millest ma ennem lõpetamist räägin, on seotud Äh, õigusega elule ning tervisele. Amnesty International on Svaasimaa puhul tõstatanud aastaid juba probleemi äh, sellega, et kasutatakse liigseid jõudu rahvusvaheliste de-, rah-, rahumeelsete demo-, demonstrantide suhtes, äh, samuti kasutatakse piinamist näiteks salaküttide puhul ning ka teiste kinnipeetavate puhul kui äh, vahel on olnud võimalus ka juurde pääseda äh, piinatud kinni, kinnipeetavatele ning need tõendid on kinnitanud meie äh, väiteid. oktoobris kuulamisel toodi välja need tõendid ning pidevalt on olnud signaale sellest, et ei soovita kurjategijaid, kes on tegelenud piinamisega või muude sarnaste kuritegudega kohtu ette tuua. sellised kuriteod jätkuvad ning kohtud on olnud äh, senini ainuke, pea, peaaegu ainuke tõhus vahend selle vastu võitlemiseks, kuigi protsess on olnud alati väga aeglane. Amnesty International küll tervitab seda, et eelmisel aastal peaminister äh, Lamini äh, korraldas avaliku juurdluse Sifoiele poliitilise aktivisti surma üksikasjadesse, siis selle uuringu lõpparuanne Ähm, salastati. parlamentaarse komisjoni kuulamine käesoleval aastal küs-, <clears throat> selles küsimuses, et äh, salaküttide vastu äh, kasutatakse äh, surmanuhtlust, eriti kui salakütid on vaesematest kogukondadest on olnud äh, teretulnud tava, äh, alternatiivne trend. samuti süstemaatiliselt diskrimineeritakse naisi ja tüdrukuid. Nende vastu kasutatakse väga palju vägivalda, nad kannatavad vaesuse, töötuse ning HIV epideemia all. sellest inimõiguste probleemist räägib täpsemalt proua Lomsebo Lamini. suur tänu! Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie pani Marii Reinol za tą prezentację E, no, swojego oglądu sytuacji w, e, w Słazji. suur aitäh selle mm, olukorra tutvustamise eest Svaasimaal ning nüüd ma tahaksin pöörduda e, meie külaliste poole Svaasimaalt, kas te kuulete meid hästi? esmalt annaksin sõna me Sootsimaa advokaatide kriisiliidu esimehele We have technical problems. Wait paar minutes because. tundub, et meil on tehnilisi probleeme ja proovime hetke pärast uuesti ponieważ mamy techniczne problemy. jah, meil on tehnilisi probleeme. Don't work. Maybe we listen to the ambassador first. okei okay.. ponieważ mamy techniczne problemy, więc chcielibyśmy niisiis, nagu ma ütlesin, kuna meil on praegu tehnilisi probleeme, siis võib-olla esmalt annaksin sõna Euroopa Liidu eh, Svasimaa delegatsiooni eh, liikmele ja kui eh, keegi teine ka veel sõna soovib, siis ta saab seda ka teha ja seejärel üritame luua uuesti ühenduse Svaasimaaga. palun. suur tänu, härra esimees nagu te ütlesite, töötan mina asjurina eh, Svaasimaalt, me saime Amnesty Internationali raporti, lugesime seda hoolikalt ning põhimõtteliselt oleme me nõus selle raportiga. me oleme nõus, et, eh, et kriitilistes valdkondades ei ole meie konstitutsioon selge, näiteks poliitiliste parteide registreerimise osas. Svaasimaa on E, de facto e, absoluutne monarhia, ülemvõim kuulub temale, kuid e, meil on niisugune süsteem, mis võimaldab poliitikas osaleda ainult indiviididel, mitte parteidel ja me tunneme samamoodi muret kriisi pärast, mis on meie kohtusüsteemis ning eh, me tahame alustada uut poliitilist dialoogi eh, Svaasimaa valitsusega. paistab, et eh, sisemiselt vastuolusid ei ole, kuid põhiotsused mm, on veel langetamata. inimõiguste olukorrad, olukord on selline, et inimõiguste instit-, institutsioonid ei saa eh, normaalselt tegutseda, sest puutub sellealane seadusandlus. me oleme praegu olukorras, kus puudub sooline eh, võrdõiguslikkus, see puudutab nii ehm, vara eh, küsimusi kui laste kasvatamisõigusi, aga siiski eh, ÜRO, vabandust, Euroopa Liit on rahastanud just soolise võrdusõiguslikkuse alaseid programme koduvägivald ja eh, eh, seksuaalse eh, vägivalla vastu võitlemise seadused on vastu võetud parlamendis ja nad on muutumas seaduseks. praegusel hetkel on meil parlamendis arutelus äh, äh, abieluseadus äh, Euroopa Liit on rahastanud eh, gruppi, kes eh, naiste eh, kaasamisel tegeleb vägivallavastase võitlusega ja naiste harimisega. mis puudutab põhivabadusi, siis me jagame seda muret, mis on ähm, Amnesty International piiratud on äh, avalikus elus osalemine, parteide moodustamine me saame aru, et ka töötajatel, töölistel on väga raske pääseda juurde meediale. Euroopa Liit on korduvalt kritiseerinud Svaasimaa valitsust selles osas, et eh, kasutatakse väga eh, rangeid seadusi ja reegleid poliitiliste eh, oponentide vastu ja me loodame, et hakkab toimuma poliitiline dialoog. olles kõike seda öelnud, ei eh, tohi me ka eh, eh, jätta mainimata seda fakti, et tegelikult inimõiguste olukord Svaasimaal on keskmine võrreldes kõikide teiste maadega, mis on eh, lõuna pool ekvaatorit. kuid absoluutne monarhia muutub järjest rohkem anakronistlikuks ning eh, kuna maa eh, poliitiline ja majandusolukord ei ole kiita, siis järjest rohkem tekib vastuseisu kod-, kuningliku perekonna olemasolule Euroopa Liit on tegutsenud demokraatia ja inimõiguste vallas e, e, Svaasimaa ja Zimbabwe on kaks, ainult kaks ainsat riiki, mis ei ole demokraatlikud. E, teistes riikides saavad toimida poliitilised parteid ja inimestel on tagatud põhivabadused. me töötame selle nimel, selle eesmärgi saavutamiseks äh, ei ole meil väga paegu, palju aega. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toimuvad järgmised parlamendivalimised. ja eh, kui me saavutame seda selleks tähtajaks, siis on see hästi. teine eh, väga tähtis ülesanne eh, ühiskonnas on naistevastane vägivald, naised kannatavad väga tõsiselt Soasimaal lisaks sellele kahele eh, laiale eesmärgile on eh, ka eh, lühiajalised eesmärgid, see tähendab, et tuleb Svaasimaal edendada demokraatiat ja inimõigusi. me muutsime terrorismivastast võitlemise seadust selleks, et oleks võimalik läbi viia poliitilist tegevust, et see ei oleks suunatud poliitilise opositsiooni vastu. suur tänu. suur aitäh, härra suursaadik. nüüd on mulle teada antud, et tehnilised probleemid äh, on vahepeal ära lahendatud. Okay, we try.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 tõlgid vabandavad, aga kahjuks ei ole võimalik tõlkida heli nõrkuse tõttu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 I'm sorry, sir. I'm just checking if you can still hear me, sir. Yes, we can hear you. Thank you very much, sir. Furthermore, um, just to highlight the problems. suur tänu, ma tahaksin veel rääkida nendest probleemidest, see puudutab juurdepääsu kohtusüsteemile. see on olnud tõepoolest väga raske meie maal ja praegusel hetkel on tegemist olukorraga, kus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 hoolimata tehnilistest raskustest õnnestus meil siiski kuulata ära meie külaliste sõnavõtud ja nende sõnavõtud olid äh, väga huvitavad, olgugi et nad läksid oma kõneajast viiest minutist üle. aga me näeme jah, et samad probleemid on kõikjal. Äh, ka siin on põhiseadusega probleeme, juriidilisi probleeme probleeme, mis on seotud inimõigustest äh, mitte kinnipidamisega, aga nüüd äh, alustaksin aruteluga. kas äh, mõni saadikutest soovib sõna? proua Koomes. suur tänu, väga hea, et inimõiguste olukorda arutatakse ja ma tahaksin tänada mm, meie sõpru, kes esinesid Soosimaalt tõepoolest, nii nagu te ütlesitegi, nad andsid meile niisuguse pildi, mis tähendab, et õigus ja reaalsus on omavahel lahe äh,, äh, lahutatud me võime tegelikult öelda niimoodi paljude riikide kohta, aga see, mis seal toimub, on tunduvalt tõsisem, on tunduvalt süstemaatilisem, omavahel on täiesti, täiesti lahutatud õigus ja reaalsus. kõigepealt kahtlemata naiste õiguste rikkumine, see paistab olevat midagi sügavalt juurdunud sellesse ühiskonda aga nüüd, kui ma kuulasin meie Svaasimaa sõpru ja ka proua Reina sõnavõttu, siis eh, ma vaatasin eh, läbi selle teksti, mille küsimustele vastamiseks koostas eh, justiitsminister ja minul tekkis niisugune mulje et olukord on halb, isegi groteskne teatud peatükkides. eriti selles osas, kus räägitakse naistest ja ka seal, kus räägitakse poliitilistest õigudest, sest mis mõte on siis eh, poliitilisi parteid konstitutsiooni sisse võtta, kui konstitutsioon iseenesest ei luba registreerida kandidaate riiklikeks valimisteks, sest et kandidaate saab registreerida ainult indiviididena. no see on ju täielik naeruväärsus, kuidas siis, kust siis need poliitilised parteid tulevad? mis me siin räägime poliit- ja demokraatlikest püüdlustest ja tõepoolest see, mis käib naiste kohta, siis see informatsioon, mida me täna kuulsime ja ka see informatsioon, mida ma olen saanud mujalt, võimaldab teha kokkuvõte, et olukord on väga-väga tõsine, eriti naiste haigestumine HIV-sse ja ma ütleksin, et naisi karistatakse mitmekordselt selle eest, et nad naised on. ja minu vastu UPR-ile on siis selline, et eh, et siin öeldakse, et, et naistevastase vägivalla puhul ei ole eh, karistamine mm, kohustuslikult ette nähtud. ja tegelikult praegu Svaasimaal ei, ei, ei ehitata üles mitte riiki, vaid püütakse seda kaotada. tõepoolest, tegemist on väga tõsise e, e, õigussüsteemi kriisiga, e, võimu organid saavad tegutseda täiesti karistamatult ja me peame olema tunduvalt karmimad eh, Svaasimaa suhtes, me peame nõudma, eh, et eh, nad tunnistaksid inimõigusi, et nad teeksid seda, mida nad tegema peavad. suur aitäh, proua Kumes. võttes arvesse, et härra suursaadik viibib ka siin saalis ja siis ma paluksin eh, küsida, küsiksin talt, kas ta soovib ka sõna võtta. härra suursaadik, paluksin, et te üritaksite viie minutiga toime tulla. suur tänu ma tänaksin teid eh, kõigepealt sellest, et te meid kutsusite praegusele eh, koosolekule ja mm, tõepoolest mul on kahju, et meie tegevus ei vasta teie ootustele, aga kuna me esmakordselt osaleme niisuguse foorumi töös, siis tegelikult meie eh, Svaasimaalt hindame seda, et me saame niimoodi vahetada arvamusi, eriti naiste õiguste vallas. härra esimees, kuna eh, kuna Šifon eh, Koakoaka eh, valitsus on eh, alles esitanud oma arvamuse või oma aruande inimõiguste olukorra kohta Šveitsis olevale inimõiguste nõukogule ja sellest ajast on möödunud ainult üks kuu, siis me loodame, et me suudame paremini tegutseda inimõiguste vallas. Äh, lugupeetud parlamendisaadik, kes äh, praegu rääkis just enne mind, äh, viitaski sellele kõnele, mida meie minister Viinis pidas me peaksime vaatama tema esinemist tervikuna sealt üksikuid juppe välja rebimata ja siis te võib-olla eh, suudate hinnata seda fakti, et Svaasimaa tahab olukorda parandada ja on võtnud endale sellise kohustuse. minu riigis seisab väga palju probleeme ja meie ootus täna on selline, et me saame eh, jagada eh, teiega eh, oma praktikaid ja muuta olukorda, et me saame seda teha objektiivse dialoogi kaudu, kõigepealt Euroopa Liiduga. sellepärast täna me ainult eh, kuulasime ära teiste inimeste arvamuse, aga minu valitsuse positsioon on selline, et eh, Svaasimaa on võtnud endale kohustuse austada kõikide inimeste õigusi, nii nagu see on kirja pandud meie konstitutsioonis, vaatamata kõikidele eh, majanduslikele raskustele, mis meie ees seisavad. väljakutseid on eh, mitmeid, eriti majanduslikel põhjustel ning eh, kogu valitsus püüab tegeleda inimõiguste olukorra parandamisega ja et olukord ei parane piisavalt kiiresti ja piisavalt hästi, siis on asi selles, et meil puudub, eh, meil puudub pädevus. nii nagu meie minister ütles, meie riigina ootame toetust rahvusvaheliselt kogukonnast selleks, et ähm, ehitada, esita, ehitada üles eh, inimõiguste mm, et e-, ehitada üles pädevust inimõiguste valdkonnas vastavaid institutsioone. E, me e, peame tutvustama inimestele inimõigusi ja hõlmama selles töös kõiki osapooli me peame siseriiklikesse seadustesse võtma sisse rahvusvahelised inimõiguste alased konventsioonid, panema selle kirja oma äh, konstitutsiooni. minu kaasmaalased ütlesid ka väga selgelt, et tegelikult kõik, mida nad räägivad, eh, sõltuvad sellest või et Svaasimaal puudub pädevus, puudub pädevus tagamaks, et eh, seadused eh, ka ellu viiakse, et eh, austatakse inimõigusi. sellepärast valitsus peab väga oluliseks seda partnerlust, mis meil on Euroopa Liiduga ning me hindame väga tõsiselt koostööd rahvusvaheliste partnerite, sõpradega, eriti Euroopa Liiduga. me püüame eh, viia läbi Euroopa Liiduga dialoogi seal, kus võimalik, tagamaks, et inimõigusi viidakse ka ellu, nii nagu peab. Need oleksid siis minu märkused ja ma kordan üle, et ministri avaldus ja kõik eh, raportid eh, on sellised, mida me toetame ning me tõepoolest vaatame kogu probleemistikku just nimelt sellises valguses. suur tänu, härra suursaadik. lugupeetud daamid ja härrad. mulle tundub, et härra suursaadiku poolt öeldul on ikkagi päris palju tähtsust. ma vaatasin ka meie külaliste ilmeid ekraanil ning võin ütelda, et nad küll alati ei saanud nõustuda, aga ma usun, et tegemist on siiski dialoogi algusega. ja see dialoog peab aset leidma ja väga hea, et ka meie inimõiguste alakomisjon osaleb dialoogi sünni juures ma soovin, et inimõiguste alane arutelu Soasimaal äh, tooks endaga kaasa äh, ka tulemusi pikas perspektiivis. kui me räägime Soasimaa alasest strateegiast Euroopa Liidus, siis strateegias on väga vähe räägitud tegelikult inimõigustest olgugi et tegemist on ühe meie poliitika prioriteetidega. see on sedavõrd olulisem, et alles rääkisime inimõiguste uuest strateegiast Euroopa Liidus, seega ma leian, et me saame veel väga palju ära teha Soosimaa ning Euroopa Liidu vaheliste suhete raames. ma olen veendunud, et sel teel on meil võimalik ka soasima võime julgustada muutuste ja reformide elluviimisel, mis läheksid veelgi kaugemale. olgugi, et teatud muutused on juba ka aset leidnud, nagu ka härra suursaadik ütles. ja nagu ka Euroopa Liidu delegatsiooni esimees seda ütles. suur aitäh meie külalistele Soasimaalt kes äh, väga kannatlikult ootasid, et äh, suudetaks luua ühendus hoolimata tehnilistest probleemidest ja nüüd aga läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. ja ma tahaksin minna edasi äh, arvamuste vahetuse juurde Kristjan Eeleriga, kes on Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni esimees ja see arutelu puudutab visiidi, visiiti Põhja- ja Lõuna-Koreasse kahekümne kaheksandast oktoobrist viienda novembrini. ning samuti inimõiguste alakomisjon on ju väga pikalt tegelenud Põhja-Korea inimõiguste küsimusega aprillis kaks tuhat kümme leidis aset koosolek, kus härra Xinjiang Tuk rääkis Põhja-Koreas toimuvast ning samuti kuulasime ära Põhja-Korea äh, ka tegeleva mm, osakonna esindaja äh, arvamus Ameerika Ühendriikidest. juulis kaks tuhat kümme võttis Euroopa Parlament vastu situatsiooni inimõiguste olukorra kohta Põhja-Koreas ning kutsusime üles ÜRO-d looma uurimiskomisjoni, me oleme kritiseerinud äh, võime süstemaatilise ja tõsise inimõiguste rikkumise pärast. meie komisjoni esimees äh, lähtudes Euroopa Parlamendi soovitustest palus, et delegatsiooni äh, liikmed pööraksid erilist tähelepanu just äh, inimõiguste olukorrale Põhja-Koreas. härra Kristjan Eeler äh, delegatsioonist jagab meiega oma muljeid ja ma tahaksingi nüüd sõna kohe teile anda. Uh, suur aitäh, härra esimees. suur tänu kutse eest siin kõnelda. kui tohib, räägin edasi saksa keeles kõigepealt tahaksin ma tänada teid suurepärase koostöö eest minu delegatsiooniga. minu arvates on väga oluline selline koostöö, kui me räägime välisasjadest. eriti spetsiifilisest asjadest nagu inimõigused. aga koostöö ka välisteenistustusega on väga tähtis. mis puudutab seda külaskäiku, siis ma ei soovi laskuda eriti üksikasjadesse, aga see oli meie kolmas katse külastada Põhja-Koread. esimesed kaks katset kukkusid läbi. sest toona oli piiril üsna pingeline olukord pinged tulenesid ühest vaidlusalusest saarest. seega tühistasime oma külaskäigud. ja antud juhul käisime me seal esimest korda. ma sain aru, et Euroopa Liidu delegatsioonid väljaspool Euroopa Liitu alati räägivad inimõigustest loomulikult eh, teate isegi, et see on keeruline teema, põhjakorealastelt on võimatu saada otsest vastust nende kommenteeridest, taaridest ja vastustest võib ainult aimata, kui palju nad on valmis dialoogi pidama. aga meie jaoks on oluline see, et me saime külastada selle riigi Euroopa projekte inimõiguste teema Põhja-Koreas on lahutamatult seotud toidutarnete, toiduainete tarnetega Põhja-Koreasse, mis mõjutab otseselt sealsete inimeste igapäevaelu. olukord seal on väga tõsine. peaaegu et unikaalne. Põhja-Koreas praegu on lõikusaeg midagi eriti lõigata ei ole, saak on väga väike, aga maapiirkondades võib näha silte igal pool, kus öeldakse, et Põhja-Korea inimesed, võttes arvesse järgmisel aastal aset leidvat Kim Il-sunni saja, sajandat sünniaastapäeva. Põhja-Korea inimesed on seda arvesse võttes valmis loobuma ühest toidukorrast päevas. see on üsna hämmastav. toidutarned ei tulene ainult pudelikaeladest, vaid toidupuud, vaid seda toidu jagamist kasutatakse relvana režiimi poolt. ja loomulikult kuritarvitatakse seda minu arvates on arvat-, seda toidutarnete aspekti vaja arvesse võtta, sest see on maailmas unikaalne. toidu olukord praegusel hetkel on väga keeruline, kuna järgmisel aastal toimuvad suured pidustused, siis valitsus kogub varusid selleks, et järgmisel aastal, kui pidustused toimuvad, saavad nad näidata suurt toidutarnete suurenemist ja siis näidata, et jah, tõesti, toitu on nüüd rohkem, seetõttu ta, nad koguvad praegu toitu. see, et inimesi kutsutakse üles ainult kaks korda päevas sööma, on uskumatu ja vastuvõetamatu sekkumine igapäevaellu. aga nii see on veel üks asi, millega me tegelesime, on, oli poliitilised, poliitvangid Põhja-Koreas. rääkisime kõrge esindajaga ja meie Lõuna-Korea sõpradega rääkisime proua Shinist ja tema saatusest, ühest inimesest siis. inimõiguste olukord on kohutav paljudes maailma piirkondades ning võib jääda, võib tekkida küsimus, miks me keskendusime ühele inimesele, aga ka segane on ka, kas Põhja-Korea on üldse valmis kas või selle ühe inimesega tegelema. me soovisime küll tegeleda inimõigustega põhimõtteliselt, aga soovisime uurida ka, kas mõnel üksikjuhul on Põhja-Korea valmis ka meile vastu tulema. uurisime toiduprogramme, suhtlesime ka Brüsseli Põhja-Korea saatkonnaga kui vaadata Põhja-Korea inimõiguste olukorda, siis ega neilt vastust ei saa. ja meie otsused peavad põhinema üksikjuhtudel, kui me soovime üldse midagi saavutada. niisiis, see toiduabiprogrammi pikendamine näiteks tootmisabi struktuurne toetus see peab alati sõltuma sellest, kui kaugele on jõutud inimõiguste olukorras ja kui kaugele on Põhja-Korea valmis minema inimõiguste dialoogiga. minu soovitus on me võime jah, esitada resolutsiooni, ma tean, et te kaalute seda, tore siis saab rääkida sellest teemast abstraktselt, aga me peaksime keskenduma üksikjuhtudele. sest see, kuidas see riik on isoleeritud, võttes arvesse ka valitsuse klaustrofoobset lähenemist, tähend-, see tähendab seda, et muutuste suunas saab astuda ainult väikeseid samme. seetõttu on mõistlik keskenduda üksikjuhtudele misläbi Põhja-Korea saab saata välja ka positiivseid signaale ning siis neid üksikjuhte saab kasutada karguna erinevates poliitilistes küsimustes. näiteks kui me räägime läbi Brüsseli saatkonnaga tooksin välja ka paar fakti, läheme nüüd kaugemale poliitvangide olukorrast. me reisisime ka ringi, rääkisime ühe, ühes, külastasime neid eriprojekte, rääkisime, küsisime ühe vana, vanema naise käest, kus kohas see üks spetsiifiline eriprojekt asub. vastust me ei saanud. üks ametnikest käskis siis sellel vanal naisel ennast maha visata sest see inimene polnud väärikas, sest ta ei olnud võimeline meile infot andma ja meie küsimustele vastama. ta, tal ei olnud õigust jagada taevast Kim Il-juniga. meie reisisime siis edasi ja nägime, et vanem naine on endiselt kõhuli maas. meist jäi ta sinna ning me ei teagi, millal ta lõpuks võis üles tõusta. ta võis olla nii mures, et ta võis sinna lama jääda üsna tükiks ajaks, ilmselgelt oli ta hirmul. sellised üksikjuhud ongi hirmutavad. minu isa oli poliitvang Saksamaa Demokraatlikus Vabariigis aga ma pole kunagi näinud sellist otsest sekkumist inimeste igapäevaellu. inimõigused on küsimus, mida tuleb alati käsitleda, kui räägitakse ka toidust. tuleb silmas pidada põhiõigusi, näiteks katkestatakse energiatarned poliitilise võimu instrumendina kui inimesed muutuvad rahutuks, siis lülitatakse lihtsalt elekter välja. Need asjad lähevad palju kaugemale üksikisiku või kollektiivsest tagakiusamiseks, tagakiusamisest. hoitakse praktiliselt tervet rahvast pantvangis ning ei tagata neile elementaarseid inimõigusi loomulikult meie manööverdamisruum koha peal oli üsna piiratud, ei saanud eriti suhelda eh, inimestega. aga see on mõneti seotud ka tulevase aasta suursündmusega meile anti mitteametlik luba küll külastada Fenjangis ühte turgu. see oli väga huvitav, sest kehtib ametlik poliitika, kuid endiselt võib näha, et on väga väikesed eraturud olemas. naised kannavad seal öösel tõrvikuid, aga müüvad ikkagi oma kaupa seal tõrviku valguses. Need on väga väikesed kõik, üks kilo tomateid sellel väikesel turul maksis umbes kolm keskmist palka. seega toiduained on privileeg. Põhja-Korea ühiskonnas on hierarhia. ja inimesed saavad privileege sellisel moel. see on samasugune, mis toimus Euroopas näiteks seitsmeteistkümnendal sajandil kus küla lõigati ära toidutarnetest, et karistada tervet äh, küla ühe inimese vea pärast. samas äh, on ka väga oluline siin, et, et kogu rahvastik on jälgimise all muidu ei saa selliseid instrumente kasutada. ning äh, igas äh, Põhja-Korea külas peab olema sein, kus näidatakse liidrite pilte ning tulekahju korral seaduse kohaselt peab ainukese asjana päästma need pildid sealt seinalt ja teid karistatakse, kui te seda ei tee ei la-, lubata päästa mingisuguseid isiklikke asju, vaid äh, kästakse päästa need liidrite pildid. veel üks kommentaar. Need üksiknäited lähevad palju kaugemale meie poolt oodatust. aga need on olemas. see aga ei tähenda, et me peaksime lõpetama meie dialoogi inimõiguste alal. me ei tohi alla anda. ja minu arvates oleks hea mõte koostada Euroopa Parlamendi poolt inimõiguste alane, alane deklaratsioon ja seda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, sest see on Põhja-Koreas väga sümboolne aasta. vähemalt on nende jaoks. meie delegatsioon nagu, täpselt samamoodi, nagu me tegime majand-, kaubanduskomisjonis, kui me rääkisime vabakaubanduslepingust. siis ütlesime me ka neile seda, et, et me võiksime teie raportööri kaasa võtta järgmisele meie külaskäigule Põhja-Koreasse, sest seeläbi saame me ka omavahel dialoogi parandada. suur tänu! suur aitäh, tõesti kõik oli väga huvitav tõesti, olukord on hullumeelne. ja nüüd ma annan sõna härra Prantsile. Thank, thank you, Mr Chairman. Mr Chairman, I suur aitäh! ma usun, et võin teha lühidalt meile valmistavad tõsiselt muret inimõiguste olukorda Põhja-Koreas. meile valmistab muret laialdane piinamise kasutamine, töölaagrite olemasolu ja samuti tunneme muret selle üle, et kasutatakse vägagi palju surmanuhtlust, äh, piiratakse äh, sõna, mõtte, kogunemis, äh, usuvabadust ning samuti on elanikkond jäetud kõrvale igasugusest igasugustest riigiasjadest. samuti valmistab meile muret humanitaarolukord ning toiduga varustatus, millega ka härra Eeler viitas. Euroopa Liit üritab Eh, tuleb ütelda, et siin on väga raske midagi teha, aga me üritame, üritame olukorda parandada nii rahvusvaheliselt eh, kui ka kahepoolselt. rahvusvahelises kontekstis oleme me üritanud eelkõige just ÜRO raames tegutseda, ÜRO eh, Peaassambleel eelmisel nädalal võeti vastu resolutsioon, mille ettepaneku tegi Euroopa Liit ja kus mõisteti hukka humanitaarolukord äh, Põhja-Koreas. tegemist on kuuenda korraga, kus me sellise resolutsiooni ettepaneku teeme ning see kiideti heaks isegi suurema häälteenamusega kui eelmisel aastal. Äh, sada kaksteist riiki hääletasid selle resolutsiooni poolt samuti me toetame ÜRO äh, eriraportööri, äh, kes äh, on ametis aastast kaks tuhat neli Põhja-Korea küsimustes ning me avaldame suurt survet Põhja-Korea võimudele, et raportöörile antaks juurdepääs kogu riigile, samuti avaldame survet võimudele äh, selleks, et nad võtaksid arvesse üle saja soovituse, mis on tehtud äh, ÜR äh, äh, Genfis asuva inimõiguste nõukogu poolt. ning praeguseks on aga kõikidest neist keeldutud kahepoolselt, oleme me iga-aastaselt pidanud poliitilist dialoogi Põhja-Koreaga ning me avaldame eriti suurt survet selleks, et alustatakse uuesti äh, inimõiguste alaseid dialoogi. kahe tuhandendal aastal leidis aset Põhja-Koreaga otsene kahepoolne dialoog, aga kui me ÜRO raames äh, teatud samme astusime, siis äh, Põhja-Korea võimud leidsid, et Euroopa Liit on nad reetnud ning nad katkestasid dialoogi samuti äh, kohtume me hiinlastega regulaarselt ja arutame Põhja-Korea põgenike küsimust. Hiina aga äh, ei taha üksikasjalikest, üksikasjalikestes aruteludesse laskuda, sest nad väidavad, et äh, siin peab kehtima rahvusvaheline õigus. lisaks sellele härra Eeleri poolt mainitud küsimuste kohta veel toiduga varustatus. siin tuletan meelde, et Euroopa Liit otsustas juulis eraldada kümme miljonit eurot äh, toidutarneteks äh, maailma toiduprogrammile ning äh, mis puudutab Põhja-Korea diplomaatilist esindatust, siis tuleb ütelda, et meil on kümme aastat olnud suhted, aga mingit esindatust ei ole. selleks, et äh, midagi sellist saaks tekkida, oleks vaja edasi liikuda, eriti just tuumaküsimustes, mis on äh, tohutuks probleemiks, kuid muidugi tuleb edasi liikuda ka inimõigustes, aitäh. Thank you, Mr Ambassador. suur aitäh, proua Gomes. In the late eighties and at that time there kaheksakümnendate lõpus me mäletame, et räägiti väga palju äh, Jaapani kodanikest, kes äh, kes olid võetud vangi Põhja-Korea äh, võimude poolt, kes olid lihtsalt röövitud ja mulle tundus, et tegemist on Jaapani propagandaga, aga mõne aasta pärast jäin ma seda uskuma, sellepärast et selle kohta olid kindlad faktid. tõepoolest Jaapani kallastelt eh, põhi, eh, põhjakorealased varastasid inimesi. meil on tegu täiesti hullumeelse režiimiga. kõik need asjad, mida eurooplased nägid, kui nad seal käisid, on täiesti uskumatud, see on niivõrd alandav kõik, et, et lihtsalt ei oskagi seisukohta võtta mina tegelikult ei ole nõus sellega, et me peaksime ikkagi vaatama, kuidas oleks võimalik dialoogi jätkata, et esitada küsimusi. ma arvan, et, et kogu see režiim ei püsiks üldse, kui hiinlased seda püsti ei hoiaks ma tean, et Hiinal on oma probleemid inimõigustega ja loomulikult need asjad ei ole üldse võrreldavad ühes ja teises riigis aga meie tegelikult peaksime ikkagi esitama neid küsimusi tunduvalt häälekamalt ja just nimelt suhetes hiinlastega meie möödunud aastane resolutsioon nimetas teda ja sellele viitas ka eh, välisteenistuse esindaja. me peame ikkagi nõudma, et, et hiinlased midagi muudaksid, sellepärast et hiinlased hoiavad selle täiesti hullumeelse režiimi üleval. kuidas niisugune õudus olla saab, me peame esitama selle küsimuse tunduvalt karmimalt ja järsemalt seda tuleb käsitleda avalikus arutelus Hiinaga. E, suur aitäh, proua Gomes. kas härra Eelar soovib midagi vastata? jah, ma usun, et delegatsioon äh, soovib, et me liiguksime edasi küll selle vahel päris absurdse dialoogiga ja miks? ma arvan, et me peame tegelikult mõnes mõttes väga väikeste sammudega edasi liikuma, olgugi et probleem on tohutu, sest et näiteks on käimas väga palju arutelusid äh, just toiduabi ümber. toiduabiprogramm ei ole poliitilist laadi nii et äh, seda ei saa anda äh, mingite tingimuste alusel. küll aga on endiselt äh, meil võimalus ka natukene midagi muuta. me teame, et toiduabi andmine oli diplomaatiliseks sammuks Äh, me tahtsime läbi murda diplomaatilisest isolatsioonist, see oli väga kaval samm, sellepärast et ei saa keelduda äh, et nad ei saanud sellest abist keelduda ning äh, seega nad olid sunnitud suhtlema. see tähendab seda, et kõik pidid seda dialoogi pidama, kuna tegemist oli põhimõtteliselt mittepoliitilise dialoogiga Äh, ilmselge on aga see, et äh, toiduabi äh, poolt toodavad argumendid peadirektoraadis on sellised, et tegelikult me teame, et Põhja-Korea tegelikult väga lihtsalt oleks võimeline seda probleemi vähendama, aga me teame, et sõjavägi kogub toitu järgmisteks aastateks, on nende programm kui me ECO peadirektoraadile need vahendid jätame, siis me võiksime eh, küll mitte poliitilise eeltingimuse luua, aga tegemist võiks olla humanitaarse inimõigusi puudutava eeltingimusega. ehk siis teisisõnu peaks olema tegemist abiga, mis on suunatud vähemustele ja puuetega inimestele. ning me võiksime näiteks nõuda mitte ka võib-olla seda, et näiteks seda, et Põhja-Korea äh, ratifitseeriks ÜRO äh, puuetega inimeste konventsiooni. kuna meie toiduabi on suunatud puuetega isikutele ja teistele, siis ma arvan, et me peaksime vähemalt oma argumentides kasutama ka seda, kui me to toiduabi toetame, siis sellisel juhul peaks Põhja-Korea sellise sammu astuma. olukord on keerukas, sellepärast et me pakume midagi, mis tegelikult ei ole poliitilise iseloomuga, seega on väga keerukas äh, mingit äh, sidet luua inimõiguste ja poliitiliste küsimustega ja võib-olla ÜRO konventsioon võiks olla selliseks vahepealseks sammuks ja oluliseks sammuks. ja miks äh, siis äh, seda tööd, seetõttu, et tegelikult Põhja-Koreas ei näe, ei ole näha kuskil puuetega inimesi. Neid ei ole mitte kuskil näha ning kolleegid tõstatasid ka küsimuse, kus nad siis on. ning vastused on vägagi hirmutekitavad, kas äh, vastust üldse ei olegi või siis on vastused tõesti väga hirmsad ja me teame näiteks liikmesriikide kogemusest, et teatud režiimide all, teatud äh, olukordades äh, puuetega inimeste küsimus lahendati vägagi äh, kohutavalt ja tegemist on ühe kõige hirmsama kogemusega üldse meie ajaloos, nii et tõenäoliselt on teatud sarnasus ka Põhja-Koreas juba see, et puuetega inimesi me ei näe, tähendab, see läheb kokku tegelikult režiimi ideedega, sellepärast et idea-, ideaalses ühiskonnas ju puuetega inimesi ei ole. aga kui me tahame, et nad äh, suuremaid, äh, suuremal määral inimõigustest kinni peaksid, siis see on küll väga keerukas. aga me peaksime vähemalt iga sammu, mis me astume toiduabi andmisel siduma teatud selliste vahepealsete nõuetega, nagu näiteks ÜRO puuetega äh, inimeste konventsiooni ratifitseerimine ja võib-olla see aitaks edasi liikuda. aitäh! suur aitäh! Szanowni Państwo, żaden reżim totalitarny nie odnosi się z, z pełnym respektem dla ükski totalitaarne režiim ei taga täielikult inimväärikust ja ma usun, et see, mida härra Eelar meile ütles, tõestab seda täielikult režiimi sõnutsi osad inimesed ei ole piisavalt väärikad, et vaadata sama päikest, kui välismaalt tulevad külalised lisaks sellele pannakse kõrvale toituse järgneva aasta pidustusteks, eh, kus siis pühitsetakse suurt juhti ja kus näidatakse, milline on selle riigi võimsus kõik see on äärmiselt kurb ja ma ei unusta mitte kunagi neid esimesi muljeid, Äh, mis äh, ma sain pärast Albaanias režiimi muutumist. ma külastasin seda riiki ja kui äh, mu lennuk lennuväljale lähenes, siis pean ütlema, et mind šokeeris see, kui palju oli ajutusi varjupaiku. Neid oli tohutu hulk kuni rannikupiirkonnani, ranniku muuhulgas väga kena seal. ning kui ma siis hiljem küsisin kui palju selliseid ajutisi varjupaiku on, vastati mulle ligikaudu seitsesada tuhat. riigis oli toona ligikaudu kolm miljonit elanikku. nii et üks varjupaik eh, inime-, eh, perekonna kohta, miks nii palju, seda seetõttu, et iga nädal perekonnad pidid eh, esitama aruande oma varjupaiga kohta ning seeläbi loodi teatud äh, meelsus elanikkonnas, mille eesmärgiks oli tagada see, et inimesed hoolitsesid nende varjupaikade eest, loodi teatud suhtumine ja tegelikult kontrolliti seeläbi kogu elanikkonda. nii et totalitaarsed režiimid soovivad täielikult kontrollida inimesi ja kolleegi raport äh, on äh, ainult uueks tõendiks sellest. kahjuks inimõigusi rikutakse praegu ja tõenäoliselt ka tulevikus me peame äh, karistamatusele Põhja-Koreas lõpu tegema, aga nagu me teame, üks aktivistidest, üks, vabandust, meie külalistest ütles, inimõigustest mitte kinnipidamine on tõesti täiesti uskumatu Põhja-Koreas. ma tunnen head meelt selle üle, et delegatsioon siiski seda riiki külastada sai, olgugi et järeldused äh, on äh, vägagi hirmutavad, aga siiski on ka natukene lootust. võib-olla tulevikus äh, võib loota, et selle riigi elanikkond samuti äh, saab elada inimväärikat elu ja siin ma pean silmas kõiki elanikke, muidugi ka mm, puuetega inimesi, kellel võib-olla selles riigis pole isegi õigust elule. nagu ma muuhulgas ka varem ütlesin, totalitaarsed režiimid ei äh, saa aktsepteerida puuetega inimesi, neil ei ole kohta taolistes ühiskondades tegemist on häbiga kogu režiimi jaoks. nüüd me oleme aga väga pikalt neid küsimusi arutanud. ja e, järgnevatel koosolekutel tervitame teid siin ka väga hea meelega, et veel selle juurde tagasi tulla. kindlasti avaneb meil võimalus Põhja-Korea küsimust veel tulevikus ka arutada. suur aitäh ja nüüd läheksin edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on e, teave inimõiguste kohta Guineas Conakris. tänks. E, <coughs> przypominacie Państwo, e, że e, w roku 2008 miał miejsce võib-olla te mäletate, et kahe tuhande kaheksandal aastal toimus Guinea-Conakry's võimuvahetus, sada viiskümmend kuus inimest hukkus äh, riigipöörde käigus, kahe tuhande üheksandal aastal äh, leidsid aset massilised kollektiivsed naiste vägistamised, samuti vägistati noori tüdrukuid. ja seda kõike saatis äh, korda riigirelvajõud Äh, valmistati ette ka valimisi, eelmisel aastal äh, saadeti sinna mm, missioon, härra Lambsdorff oli delegatsiooni juhiks toona, kahjuks täna ta siin kohal olla ei saa, sellepärast et ta osaleb ÜRO kohtumisel äh, New Yorgis, küll aga oma raportis on ta toonitanud seda, et Guinea-Conakry võimud peavad töötama demokraatliku õigusriigi suunas. valimised, mis äh, aset leiavad, on äh, lahmustestiks võimude jaoks. parlamendivalimised peaksid toimuma detsembris, olukord on äärmiselt pingeline ning sellist ning sellest on rääkinud ka Aafrika Inimõiguste Organisatsiooni esimees, ta on avalda-, äh, koostanud aruande inimõiguste olukorda kohta eelmisel aastal. suur aitäh, ma tahaksin äh, teid tänada sõna saamise eest ning äh, tahaksin keskenduda eelkõige sellele, et tuleb võidelda karistamatuse vastu, nagu te ise ütlesite ning äh, tuleb äh, tagada õigusriigi loomine. tahaksin samuti tänada teid võimaluse eest äh, siin ka väljendada ohvrite, ohvrite häält. mäletame kahe tuhande üheksa, kaheksanda, üheksanda aasta tapatalguid ning äh, see on kindlasti üheks äh, sündmuseks, mis annab veelgi selgemini mõista, miks on vaja luua õigusriik. Äh, kolmekümne seitsme aastane riigi kodanik suri hiljuti, kaks aastat hiljem pärast tapatal, kuid toona saadud haavadesse, sellepärast et teda lihtsalt ei ravitud, nii et te näete, et ikka inimesi veel sureb selle tagajärjel. faktid on järgmised, siis kahekümne kaheksandal septembril miilitsia sõdurid äh, hundast äh, äh, tapsid sada viiskümmend kuus inimest staadionile ning vägistasid üle saja kahekümne naise avalikkuse ees ning tegemist oli samuti Addis Kamara toonase presidendi režiimi lõpuga Guinea inimõiguste organisatsioon tahaks juhtida teie tähelepanu sellele, et endiselt pole õigust mõistetud. Need sajad ohvrid ei ole endiselt mingit lahendust näinud ning vastutus ei ole välja selgitatud. Euroopa rahvaste esindajatena olete te väga otsustavalt äh, käitunud selleks, et mobiliseerida rahvusvaheline üldsus kriisi lahendamiseks Guineas ning seeläbi on ka võimalik praegu aidata Guineas lõpule viia üleminekuprotsess äh, ning äh, jõuda sõltumatu õigusemõistmiseni, mis aitaks lahendada kahekümne kaheksanda septembri juhtumi ning äh, annaks kõigile need õigused. erinevad äh, inimõiguste organisatsioonid, mida on ka Guinea äh, Euroopa Liidu delegatsioon toetanud, toetavad omakorda kahekümne kaheksanda septembri ohvreid. praegu on osapooleks ligi kakssada ohvrit ning ka ühe nädala pärast äh, peaks toimuma kohtuistung, aga praegu siiski asjad viibivad, tundub, et kuriteol mingit äh, autorit ei ole. tegemist on karistamatuse olukorraga. me ei pea siin jääma lihtsalt ainult sõnade juurde, kui me räägime äh, karistamatuse vastasest võitlusest. me oleme veendunud, et inimõiguste rikkujad on äh, praegu ka takistuseks käimasolevatele reformidele ning nad tuleks kõrvale jätta võimust, eh, vältimaks eh, taolisi sündmusi, nagu kahekümne kaheksandal septembril aset leidsid. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimese semestri jooksul siis toimuvad õigusloo-, Äh, toimuvad äh, parlamendivalimised, tegemist on olulise äh, üleminekuga Guineas. FDH, kellel on inimõiguste vallas mandaat, on rääkinud kahekümne kaheksanda septembri mõrvade, mõrvadest tegemist on nende jaoks uue väljakutsega, tegemist on uue väljakutsega ka uuele võimule Guineas, ka Senegalis äh, on taoline väljakutse ju olemas endiselt diktaatori äh, mm, kohtumõistmisele ning äh, samuti on see väljakutseks kogu kontinendile, sellepärast et nad kahtlevad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevuses selles valdkonnas ja kardavad, et tegemist on uue domineerimisvahendiga. see on ka põhjuseks miks me üritame siin jõuda positiivsete tulemusteni. me tahame vaadata, kas Guinea võimud on suutelised äh, selliseid raskeid kuritegusid äh, lahendama ja õigust mõistma ning me oleme valmis neid avaldama äh, ning rahvusvaheline kriminaalkohus on valmis ka uuesti sekkuma ning uuesti ära kuulama ohvrid kui äh, õigust ei suudeta mõista, äh, siis sellele ei tohiks järgneda karistamatus, äh, sellisel juhul rahvusvaheline kriminaalkohus peab sekkuma, sellepärast et neis, selliste kuritegude osas tal pädevus on. lugupeetud saadikud, resolutsiooni vastu võttes, ajakirjanduses sellest rääkides ning äh, oma muredest äh, rääkides kas Guinea võimudega või rahvusvaheliste ähm, partneritega on teil võimalus äh, anda uut hoogu tärkvale demokraatiale läbimurde vaikusmüürist. see tagab lepituse ning õigusemõistmise lepitus, mida Alfa Conte, praegune president, tahab, on vajalik seda aga ei ole võimalik niisama saavutada, kõikidele tuleb anda sõnaõigus ning ohvrid ära kuulata, kuid samuti tuleb ka tagada, et eelnevate režiimide poolt korda saadetud inimõiguste rikkumisi enam uuesti ei toimuks. loodud on ka komisjon ning nüüd on vaja vastu võtta täpsem mandaat, seeläbi on meil võimalik lepitusprotsessi raames tähelepanu pöörata tõe väljaselgitamise ja õigusemõistmisele ning jõuda tõelise lepituseni. sellepärast, et selleks, et lehte pöörata, on vaja see leht, see lehekülg kõigepealt lõpuni läbi lugeda lugupeetud saadikud, kutsun teid üles komisjoni ning Euroopa Guinea delegatsiooni jõupingutustega liituma ja samuti kutsun teid üles liituma ohvrite jõupingutustega, kes töötavad selle nimel, et luua õigusriik Guineas. nagu ma ütlesin, avaldused ja resolutsioonid, eh, kuid samuti ohvrite vastuvõtt, kellel on võimalus delegatsiooni poolt toetatud programmi raames külastada Brüsselit äh, ning äh, ka oma asjaga rahvusvahelisse kriminaalkohta ette jõuda. Nende jaoks äh, igasugune toetus on äärmiselt oluline, et jõuda kaugemale üleminekuperioodist. ma tahaksin teid tänada ning muidugi mõista olen valmis vastama veel küsimustele, aga põhjalikumalt äh, selles osas, mis puudutab poliitilist protsenti lepitust ning õigusemõistmist. poliitiline protsess on äärmiselt huvipakkuv praegu Guineas, aga ka äärmiselt ebastabiilne ja delikaatne ning üheks oluliseks küsimuseks, mida ma küll veel maininud ei ole, aga millest võib veel rääkida, äh, ühiskonna rahvuste küsimus äh, etnilise kuuluvuse küsimus, sellepärast et äh, praegu ei ole asi ainult selles, et tuleb omavahel kogukonnad lepitada, vaid tuleb äh, lepitada riik kodanikega. nii et praegu on siis sellised, äh, sellised tingimused lepitusel. suur aitäh! suur aitäh! aitäh, daamid ja härrad, nüüd sooviksin, et härra Philip Landau võtaks sõna, kes on siis Kiina delegatsiooni esimees. Euh, suur aitäh selle eest, et annate mulle võimaluse sõna võtta, ma usun, et äh, mul ei olegi midagi suurt sellele analüüsile lisada. me otsustasime toetada Mm, juriidilise abiprogrammi, mis on suunatud kahekümne kaheksanda septembri ohvrite abistamiseks ja ka eelnevate sündmuste ohvrite abistamiseks ning äh, ma usun, et Euroopa Parlamendi kohustuseks on siinkohal pöörduda võimude poole. Äh, ja tagada see, et äh, selline abi andmine kahekümne kaheksanda septembri ohvritele endiselt jätkuda ja saaks. tahaksin lisada kahte asja, õigusriigi loomine on muidugi mõiste Euroopa Liidu tegevuse äh, üheks prioriteediks kirjas ning me anname siin abi ka äh, inimõiguste organisatsioonile ja toetame ka reforme turvalisuse sõjaväesektoris, sellepärast et sõjavägi on olnud üheks probleemiks. Neis küsimustes oleme me äärmiselt tähelepanelikud praegu. teiseks tahaksin toonitada, et me teadlikult selles väga delikaatses küsimuses oleme üritanud äh, Euroopa Liidu delegatsiooni tasandil diskreetselt toimida. me usume, et äh, nende küsimuste läbivaatamine ning äh, inimõiguste organisatsiooni poolt tehtav. Mm, kõik see saab olla tõhusam siis, kui kui me avaldame küll survet, aga teeme seda diskreetselt, mitte avalikult, sest et meiepoolne avalik diplomaatia, siin ma räägin meist, mitte Euroopa Parlamendist, võiks äh, tekitada keerukaid äh, olukordi ning see muudaks veelgi raskemaks edasise tegevuse. FTH-ga ole, FTH on ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga pidevalt kontaktis ja ka Rahvusvaheline Kriminaalkohus jälgib tähelepanelikult kohapeal toimuvat. kolm nädalat tagasi äh, külastasid nad seda piirkonda äh, ja ülevaate saamiseks teatud edasiliikumisi on olnud, aga võib-olla näiteks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõpuks tuleb ka tõde päevavalgele. ehk siis teisisõnu me näeme, kas Guinea õigussüsteem on võimeline äh, oma äh, protsessiga lõpule minema ning äh, siis tagandama ametitest mõningad isikud, kes äh, praegu veel jätkavad oma tööd, aga kes on sellega seotud. nii et me jätkame diskreetse surve avaldamist ja Rahvusvaheline Kriminaalkohus omalt poolt jällegi ka jälgib arenguid ja siis, kui vaja on, võtab otsuse vastu selle kohta, kas näiteks juhul, kui ei ole piisavalt poliitilist tahet või võimekust, jätkab siis ise nende kohtuasjadega aga meie omalt poolt igastahes jälgime olukorda iga päev. suur aitäh, härra Van Damme. ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks. omalt poolt ütleksin, et kaks aastat pärast kahekümne kaheksanda septembri tapatalguid aasta pärast president Alfa Conte valimist, kes oli dikta-, diktaatori režiimi oposant, on siiski olukord vähe paremuse poole liikunud, me ei ole suutnud äh, endiselt jõuda selleni, et äh, kuriteo kordasaatjad oleksid kohtu ette toodud, olgugi et äh, härra Madame ütles, et teatud esimesed sammud siiski juba astutud on võib-olla kurjategijad äh, kahetsevad oma äh, tegevust ja võib-olla jõuavad nad Haagi kohtusse, see vähemalt äh, annaks mingitki tõendid sellest, et rahvusvaheline õigus eksisteerib. ning võib-olla seejärel oleks võimalik alustada ka riigis vaba demokraatlikku arutelu. tahaksin kasutada võimalust ja veel üle kinnitada, et meie alakomisjon on nõus, et tuleb toetada kogu protsessi, mille eesmärgiks on jõuda selleni, et äh, süüdlasi karistatakse. ma usun, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me pöörame erilist tähelepanu just neile küsimustele. mul on tunne, et härra Van Toom soovib veel sõna, palun. Merci, en fait. jah, aitäh, tahaksin lihtsalt vastata teie järeldustele ja ütelda veel kahte, esiteks need isikud, kelle nimed on rahvusvahelises aruandes ära toodud ja mis puudutab kahekümne kaheksanda septembri tapatalguid ja tegemist on siis isikutega, kes endiselt äh, on äh, võimul Nendele on kehtestatud Euroopa Nõukogu sanktsioonid ning Euroopa Liit ning liikmesriigid äh, keelduvad nendega koostööd tegemas. tegemist on ametis olevate isikutega, aga me nendega koostööd ei tee niikaua, kuni nad oma ametisse jäävad võimule ma arvan, et see on oluline, et ma selle üle kinnitan, see näitab, et me oleme siin teatud äh, teatud samme astunud, me ei tunnusta neid isikud nende tähtsatele ametikohtadele. teiseks, ma usun, et sain aru, et te rääkisite ka sellest, et protsess on väga aeglane ja arenguid on vähe, aga ma tahaksin siiski rõhku panna sellele, et sellest peale, kui Pagondee on võimule tulnud, olgugi, et teatud probleeme endiselt on, on siiski näha, et on olemas tahe kinni pidada teatud juriidilistest menetlustest ja õigusriigi ähm, põhimõtetest. teatud vahejuhtumeid on olnud kolmandal aprillil, kahekümne seitsmendal mm, septembril, samuti sellel aastal. kahekümne seitsmendal septembril täpsemalt äh, siis sõjavägi aga jäi oma kasarmutesse ning need vahejuhtumid äh, mis aset leidsid ja mis on äh, hukka mõistetud, olid palju väiksema tähtsuse ja ulatusega kui minevikus, aga siis, nii et äh, siiski me leiame, et teatud positiivseid, positiivseid arenguid on aset leidnud äh, inimõiguste olukorra ka seoses. E, e, suur aitäh teile! tahaksin tänada meie külalist ning härra suursaadikut ning äh, daamid ja härrad, sellega me lõpetame selle päevakorrapunkti, mis puudutas inimõiguste äh, olukorda Guinea-Conakris ja lõpetuseks lisaksin veel, et, et täna oleme me läbi vaadanud terve rea erinevaid äh, punkte, millel on aga ka teatud ühised jooned. me rääkisime Ehm, Lääne-Paapast, Egiptusest, Vaasimaast, Põhja-Koreast, Guinea-Conakrist. ning me näeme, et kõikides neis riikides on samad probleemid, ehk siis teisisõnu ei peeta kinni inimõigustest ning inimväärikusest. ja võib-olla ühe erandiga, milleks on Põhja-Korea, me võime tegelikult siiski juba ka rääkida edusammude algusest teatud äh, õigluse loomine on aset leidmas. küsimus on selles, et tuleb kohtu ette viia süüdlased ning äh, selles, et minevikus sündmusi tuleb kajastada sellistena, nagu nad aset leidsid. selline ühine joon on miski, mis väärib toonitamist. sest et isegi kui me rääkisime täna tõesti erinevatest maailma piirkondadest ja riikidest, siis äh, mõned äh, küsimused äh, on ikkagi samad. tahaksin teid tänada teie kannatlikkuse eest ja kohalviibimise eest, tänaksin ka sekretäriaadi liikmeid. tahaksin tänada proua Koomest, kes on jäänud kohale kuni koosoleku lõpuni ja kes osales kõikides aruteludes ja tahaksin tänada samuti tõlke töö eest, olgugi et meil tekkis ka teatud tehnilisi probleeme siin. järgmine kohtumine toimub viiendal detsembril kaks tuhat üksteist Brüsselis ja sellega lõpetan tänase koosoleku. Thank you very much, thank you very much. Let me get to the